Proszę Państwa, z poniedziałkowym opóźnieniem. me alustame pisut hilinemisega, aga sellele vaatamata teeme algust. ja kõigepealt töökorrast päevakord. proua Kadenbach palus, et kuues päevakorrapunkt mis puudutab üleilmastumise ohjamise kaubandusaspekte, tõsta teisipäeva hommikusse ümber ja käsitleme seda pärast üheteistkümnendat päevakorrapunkti. nüüd hääletamine. taimekaitse toodete määruse rakendamise koha peal on edasi lükatud järgmise komisjoni koosolekusse Need on muudatused, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis me saame päevakorra lugeda kinnitatuks. seega on päevakord heaks kiidetud. tõlge on meil kahekümnesse keelde peale tšehhi, malta, slovaki ja iiri keele. homme pärastlõunat on meil kohtumine liikmesriikide parlamentidega ja siis on olemas tõlge kahtekümne kolme keelde peale iiri keele. nüüd kiidame heaks koosolekute protokollid, koosolekud toimusid kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril ja kahekümne seitsmendal veebruaril. nii et saame ka protokollid heaks kiita, kui kellelgi vastuväiteid ei ole. ja nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde ja see on esimene sisuline teema meie päevakorras ja ma tervitan südamest härra Joafi Guerredot, kes on Euroopa Kontrollikoja liige. tere tulemast tervitan nii teid kui ka teie kolleege. ja suhted meie vahel üha süvenevad. ja me tahame, et kasutada ära teie teadmised, teie kogemused ja teha omalt poolt teile mõned ettepanekud, rääkida oma tähelepanekutest, <clears throat> sest päevast päeva oleme tihedas kontaktis Euroopa põllumeestega ja ma arvan, et see võimaldab meil ühist põllunduspoliitikat paremini seirata ja rakendada koos oma meeskonnaga te töötasite eriaruande kallal ja see käsitleb väga olulist teemat, nimelt põllumajandustootjate põhitoetuskavasid. E, toetused on ühise põllumajanduspoliitika üks peamisi instrumente ja oluliselt mõjutavad meie tootjate sissetulekuid. paraku need sissetulekud ei ole endiselt piisavad ja sellest tuleneb terve rida probleeme. muuhulgas noored <clears throat> ei taha põllumajandusse jääda. nii et äh, iga-aastased kulutused põllumajandus äh, on väga suured otsetoetused näiteks ja need summad lähevad otse liikmesriikidesse, otse põllumajandustootjate kätte. ja kujutavad endast äh, olulist sissetulekuallikat nende jaoks kui me nüüd vaatame neid toetusi põhjalikumalt, eh, siis peame rääkima ka ÜPP reformist. me tahame, et toetused eh, aitaksid suurendada sissetulekuid, aga samas ei mm, mm, ei suunaks negatiivselt põllumeeste poolt langetatavad otsuseid tootmise kohta. eesmärgiks on ennekõike siiski toetada põllumajandustootjate sissetulekut. aga me räägime kõigest sellest teiega põhjalikumalt. ja saadikuid koguneb üha enam, koordinaatorid on kohal, fraktsioonide esindajad samuti. nii et tere tulemast kõigile, tere tulemast meie külalistele, meie personalile ja nüüd ma saangi anda eh, sõnajärje teile üle ja palun, et tutvustate oma aruannet. Thank you, thank you, Mr, Mr Chair. ma tänan, suur tänu, et eh, niimoodi soojalt mind siia tervitasite Euroopa Kontrollikoja liikmena eh, eh, pean ütlema, et eh, tahame olla alati parlamendi käsutuses ja kättesaadavad selleks, et tutvustada oma töö tulemusi ja me loodame, et meie töö, meie järeldused on kasulikud teile, teie töös seadusandjatena ja poliitikate kujundajatena liikmetena. nii et see on meie soov, kõik oma teadmised teie käsutusse anda ja meie järeldused, meie töö tulemused teile kättesaadavaks teha. ja te kutsusite meid tutvustama seda eriaruannet, mis puudutab põllumajandustootjate põhitoetuskava. ja ma räägin peamistest järeldustest, tegemist on väga-väga pika põhjaliku dokumendiga. ja see on ehk kasulik teile ka teie töös. aga siin tänasel kohtumisel ma räägin ainult peamistest järeldustest. ja tahan PowerPointi kaudu eh, teile kõigest sellest natuke lähemalt rääkida. kõigepealt meie üldised järeldused auditist. ja meie peamised järeldused on sellised. põhitoetuskava, nii nagu aastal kaks tuhat kolmteist äh, reformimisel heaks kiideti, on tegelikult äh, täiesti õigetel alustel ja toimib, aga äh, mõnedes liikmesriikides eh, me oleme näinud ja me oleme mm, ka kõigile saadnud välja need järeldused, et sellel kaval on siiski olnud piiratud mõju, kui kõneks on lihtsustamine, sihipärasus ja toetuste tasemete lähendamine. nii et Eh, ühelt poolt see uus süsteem, mille teie aastal kaks tuhat kolmteist ka heaks kiitsite, tõesti eh, on õigetel alustel ja toimib, aga on kolm puudujääku. lihtsustamine, sihipärasus ja eh, samuti lähendamine toetuste tasemete puhul. ja ma räägin sellest pisut lähemal. kõigepealt äh, toetusõigused. me näeme, et makseasutused liikmesriikides on tublisti vaeva näinud. kontrollisüsteemid nendes liikmesriikides, kus me kohapeal käisime, leevendasid seda ohtu, et valesti arvutatakse toetusõigusi ja toetusi valesti jagatakse. ja üldiselt suuri sisulisi vigu, olulisi vigu me põhitoetuskavade väljamaksete puhul ei tuvastanud, aga mõnedel puhul eh, toetusõiguste väärtused olid valesti arvutatud või ajutiselt eh, käigus või hinnangute põhised ja mõnel pool oli see tõeliseks probleemiks. nüüd, mis puudutab eh, põhitoetuskava üldist haldamist ja nagu te teate, komisjoni liikmesriigid ühiselt haldavad seda kava. me nägime, et komisjon andis liikmesriikidele väga ulatuslikke suuniseid ja auditel olid head tulemused. aga siiski seirest oli mõningane informatsioon mõnikord puudu. ja mis puudutab sertifitseerivate asutuste rolli, siis me nägime, et komisjon võinuks rohkem nõuda nendelt asutustelt liikmesriikides. nüüd, mis puudutab lihtsustamist. me teadsime ja ma olen kindel, et ka teie teate, et Euroopa Liidu eeskirjades on terve rida äh, variante, võimalusi ja erandeid ette nähtud, aga need variandid, mis liikmesriigid välja valisid, mitte iga kord ei toonud kaasa lihtsustamist. nagu te teate, et on terve rida valikuvõimalusi ja erandeid liikmesriikide käsutuses, aga need, mida liikmesriigid nendest siis valisid, ei tarvitsenud kõige, tarvitsenud lihtsustamist kaasa tuua Äh, ja see puudutas teatud põllumajanduspiirkondi ühes konkreetses liikmesriigis ennekõike. seal olid asjad üsna keerulised ja mõned variandid, äh, mis võeti kasutusse, võimaldasid põllumeestel ka saada ootamatult suurt tulu ja me selgitasime äh, seda oma aruandes, nii palju siis lihtsustamisest. nüüd, mis puudutab sihipärasust Äh, te, kui te teate, üks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi eesmärke oli parem äh, sihipärastamine, kui tegemist on Euroopa Liidu toetustega. Need peavad olema sihipärasemad ja siin me, siin ma meenutan teile uut kontseptsiooni, aktiivne põllumajandustootja, mis võeti kasutusele aastal kaks tuhat kolmteist ja me tuvastasime, et jah, selle uue kontseptsiooniga saavutati mõningaid positiivseid muutusi, aga üldjoontes on seda mõistet raske rakendada ja selle mõju on siiski piiratud. aastast kaks tuhat kaheksateist ja edasi liikmesriigid Äh, pärast teiepoolset äh, otsust saavad vähendada nüüd kriteeriumi, mm, mis tuleb täita taotlejatele, et näidata, et nad on aktiivsed põllumehed või mm, on võimalik ka negatiivsed nimekirjad likvideerida. nüüd äh, samuti maakategooriad, millele makstakse toetust ja mõnel pool nõutakse minimaalset põllumajandustegevust kriteeriumitena. mõnedel liikmesriikidel oli proaktiivne lähenemisviis, et spekuleerimise mõju vähendada, aga uued eeskirjad tekitasid ka rakendusega probleeme mõnedes liikmesriikides. nüüd, mis puudutab lähendamist, toetuste tasemete lähendamine, siin meie peamised järeldused on järgmised. aasta kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi kohaselt eh, ühtlustusid toetustasemed hektari kohta, aga üheteistkümnest liikmesriigist kaheksateistkümnest siiski eh, ka pärast aastat kaks tuhat üheksateist on olulisi erinevusi. ja siin te näete eh, olukorda Euroopa Liidus, erinevad lähenemised liikmesriigiti. põhitoetuskaval on ka piirid ees, kui kõneks on põllumajandustootjate sissetulekut ja paistab, et soodsamas olukorras on just suured tootjad. ei ole selget baasjoont, lähtejoont ja selgeid eesmärke mõnel pool ja sellepärast ka satub kahtluse alla toetuse tõhusus ja kõige sellele tuginedes me tegime mõned soovitused komisjonile. komisjon peab äh, tegelema nende puudujääkidega, mis meil peamistes kontrollimeetmetes tuvastasime. tuleb õigesti äh, tuleb korrigeerida äh, toetusõigused, kus väärtused on arvutatud vananenud info põhjal ebaõiglaselt, ebaõigelt samuti on vaja läbi vaadata komisjonil info levitussüsteemid liikmesriikidele ja äh, just tugevdada peainfo edastamist ning samuti sertifitseerivate asutuste pädevust täpsustama peab komisjon ning tulevikus, enne kui komisjon teeb äh, ÜPP osas uusi ettepanekuid, peab ta analüüsima sissetuleku toetust kõikide põllumajandustootjate kategooriate rühmade osas. samuti peab defineerima igasuguste tulu, sissetulekutoetusmehhanismide eesmärgid ja mõtlema selle peale, kuidas neid paremini kavandada selleks, et tõhusalt saavutada need määratletud eesmärgid ja lõpuks komisjon peab kõik oma väljapakutavad meetmed siduma öö, eh, operatiiveesmärkide ja lähtejoontega mille alusel siis võrrelda eh, toetuse, antava toetuse tulemuslikkust, mõju. Need olid need peamised järeldused meie auditist. ja need on soovitused meie poolt Euroopa Komisjonile, et tulevane ÜPP parem oleks kui praegune. ma tänan. Läheme edasi meie poolsete sõnavõtjate juurde. esimene on härra Tess Rahvapartei fraktsioonist, palun. ma tänan ja südamest tänan nüüd Kontrollikoda selle aruande eest. jah, erinevalt greening'u aruandest me näeme, et eh, siin on väga palju mõistlikku. Greening aruandes, jah, seal oli meil vaja veel kõvasti diskuteerida, me ei saanud kõigega nõus olla ja ma olen selle kohta kirjutanud ka kirja president Leenele. ma tahaksin teha mõned märkused eh, jah, äh, üldsus näeb, et väga palju äh, raha läheb põllumajandusse, aga tähtis on, et kontrolliga ja aruandes äh, ka räägitakse sellest, et tegemist on ainult ühe protsendiga, mis eraldavad liikmesriigid, et see ka seal selgelt kirjas seisaks. ning Äh, nüüd see püsirohumaade teema ja selle koha pealt teie seisukohad, see, mis seal kirjas on, on tegelikult keskkonnapoliitiline mõttetus ja järgmisel perioodil me peaksime sellest piiritlemisest äh, lahti saama. ja kontrollikoja aruandes siin on Äh, juttu sellest, et ainult kuus liikmesriiki aastal kaks tuhat üheksateist äh, on sellised ühetaolised äh, toetused ette näinud. meie Saksamaal aastal kaks tuhat üheksateist tahame, et kõik toetused oleks ühesugused, ükskõik siis millise liidumeega, liidumaaga on tegemist või milline on seal pinnase kvaliteet ja ma tahan, et teisedki sellise lähendamise nimel töötaksid, kui meil ei oleks püsirohumaade makseid olnud äh, piimakriisi ajal, siis pidanuks paljud äh, lõpetama põllumajandustegevuse. ja äh, meie piimatootjad Äh, neil on väga südamel see temaatika, kolleeg kindlasti veel kommenteerib seda. nüüd üheteistkümnes lehekülg, ma pean vaatama, kus see siin oli. siin äh, räägitakse äh, äh tollimaksudest toiduainetele ja soodsatest äh, toiduainete hindadest ja ma kiidan teid selle eest, mis siin on. mina sain traktoristi paberid aastal tuhat üheksasada kuuskümmend üks, olin siis neljateistaastane. ja e, ma pean ütlema, et tollal äh, nisu hind oli kaks korda kõrgem kui praegu e, nii et kes äh, praegu ostaks nii äh, kalli hinna eest, nii et sellepärast on igasugused toetused väga mm, olulised. nii et, et kõigest sellest me räägime ka seoses ÜPP edas-, eelseisva reformiga, aga aitäh teile aruande eest. Nie ograniczamy czasu wystąpień. Nüüd härra Andrew, ma ei, ärge, ma ei piira teie aega, nii piirake ennast ise. suur tänu, ka mina tahaksin tänada teid teie hästi tehtud töö eest taas kord see, mida te tutvustasite meile ja meie kolleegidele mõned nädalad tagasi, ei jaga alati mees meie seisukohta, aga igal juhul äh, on äh, see väga põhjalik ja, ja oluline on maaelu arengule samuti tähelepanu pöörata. ja võib-olla äh, oleks mõistlik kõikide nende raportite üle ühist arutelu korraldada, sellepärast et sellisel juhul, kui me koondaksime kõik ere, erinevad elemendid kokku, siis oleks tulevikku silmas pidades see kasulik me võiksime koondada kogu teie töö, see tooks lisandväärtust ka teie tegevusele. ja äh, reformi toetuse ülevaatamine, äh, me peaksime keskenduma sissetuleku küljele, aga mitte ainult põllumajandus on seotud toidutootmisega ja see on omakorda seotud tervisega, neid ei saa lahku äh, lüüa, äh, ka keskkond selle valdkonnaga seotud ja seetõttu me peaksime põllumajandusmudeligi läbi vaatama. ja just nimelt seesama äh, eesmärkide külg on siin väga asjakohane me tahame teada, millisest põllumajandusest räägime, kelle jaoks põllumajandusest, kõik need küsimused äh, vajavad vastust. ja teie soovitused täna on kahekümne kolmas aprill, komisjon teeb äh, kahekümne üheksandal mail oma õigusloomelise ettepaneku, kui ma olen kalendriga kursis ja ajakavaga kursis. ka eks siis näeme, kas teie ettepanekud on kaasa aidanud moderniseerimisele. ma loodan, et nii see on, aga kardan sellegipoolest et komisjoni äh, teenused on juba kuid tööd teinud ning teie soovitused on nüüd hiljaks jäänud. aga loodame siiski. kas te leiate, et äh, poliitika, poliitika on, äh, poliitikatöö on selline, et äh, see ja, ja äh, et see ei satu haldusprotsessidega vastuollu äh, ja ajaloolised viited on samuti üks oluline element ning varasem põhimaksete süsteem ei ole aidanud ähm, konvergentsile kaasa ja lähenemisele kaasa, olukord on Äh, selline, kus nüüd rakendatakse ähm, sidumata sissetulekutoetust. kas see aga on ajakohane praegu? või võiks rohkem sidumist rakendada ja rohkem toetust anda põllumeestele dünaamilisemate äh, instrumentide kaudu äh, nii, et äh, et rohkem põllumehi sihipäraselt aidata, mitte ainult äh, sidumata toetuste kaudu seda kuidagi korvata püüda. kolleeg Turfan, palun. jaa, tänke. tänan. härra esimees, ma arvan, et kontrollikoja aruanne on väga huvitav, väga häid mõtteid on siin. ja mul on üks spetsiifiline küsimus, te ütlesite, et toetused on väga erinevad erinevates liikmesriikides. kas te olete ka mõelnud selle peale, et millist eh, rolli etendab siin see toetusõiguste süsteem ja kas saab ainult taotlustele loota, et maksta hektarite arvu pealt, eh, mida haritakse ja Eh, nüüd see sihipärasus, et seda ei ole veel eh, saavutatud. et eh, need, et tähtis on ikkagi, et need, kes maad harivad, saaksid toetuse, mitte need, kes lihtsalt taotluse sisse annavad. jah, kaheksakümmend aastat on nüüd kulunud, nimelt see, kuidas me algselt äh, arvustasime, siis äh, nüüd on olukord teine, nii et ikkagi üks, kes efektiivselt maad harib ja need peavad saama toetust, aga mitte need, kes seda ei tee. Merci, monsieur president suur tänu, lugupeetud esimees. komisjonil paluti analüüsida sissetuleku äh, toetuste mõju kõikidele põllumeestele selleks, et äh, läbi viia äh, põhimaksete süsteemi lihtsustamist. mina arvan, et tegelikult tuleks lasta põllumeestel lihtsalt saada kasu tõelistest hindadest, nii et nad ei saaks mitte väärikalt elada, vaid olla sõltumatud abist, mis on tõsine probleem ja seetõttu ma arvan, et tuleb äh, ühise põllumajanduspoliitika põhimõtteid täielikult muuta. ja äh, ja nisu äh, hinnad on muutunud äh, ja langenud äärmiselt palju viimase aastakümnete jooksul tonnihinnad on langenud ja olukord on juba neli aastat äärmiselt problemaatiline. ja tegemist on äh, tõelise probleemiga, tõsise probleemiga ja praegusel hetkel äh, ei ole meil vähemalt miinimumhindagi tagatud äh, tootmishinnast, nii et inimesed, äh, põllumehed müüvad oma toodangut allpool tootmishinda. ja ma arvan, et sellel, sellele keskendumine oleks kasulik. praegusel hetkel on reformil olnud kahjustlik tulemus ja suurendanud abist sõltuvust äärmiselt ja ma ei näe siin mingisugust head ettepanekut selle kohta, kuidas sõltuvust abist vähendada ja see peaks ometi olema ka meie pingutuste eesmärk. jah, kõigepealt suur tänu aruande eest, aga ma arvan, et üks asi on ütlemata, nimelt keskkond. ehkki jah, reformiga Tsiolose all üks moto oli, et me tahame, et põllumajandus äh, häid tulemusi saavutaks, aga samas ka bioloogilist mitmekesisust on vaja kaitsta, see on meil senini saavutamata. ja te rääkisite siin tähtsatest asjadest. Äh, jah, mm, äh, aga samas ei saa lihtsustada ja siis pärast äh, kaevelda, et maksed on nii erinevad. kui me võtame hektari aluseks, Äh, siis jah, tekivadki need etteheited, et just suurtootjad on saanud suurt tulu. aga kui me äh, jätkame hektaripõhiselt arvutamist, siis jätkuvad probleemid. ja peamiseks äh, tulusaajaks jäävadki suurettevõtjad põllumajandussektoris. see asi on ikkagi minu arvates lahendamata, aga mis me siis võtame mõõdupuuks? Te ütlesite, et vajadus on vaja sõnastada. et kes lõppkokkuvõttes äh, vajab neid toetusi Euroopa Liidult? jah, vajadus, sissetulek, jah, et kui selline hea täiendav äh, sissetulekutoetus saab ja peab saama ära elada sellest. Äh, jah, et kõige, kui tahetakse tuvastada vajadust, siis jah, see lähenemisviis on õige, aga on väga suuri erinevusi mm, ju ka ettevõtjate vahel, osa majandavad hästi, teised halvemini. ja küsimus on nüüd lahti haakimine, lahti sidumine. me oleme ainus riik, Saksamaa on, kes on täielikult lahti sidunud, sellel on ka suuri puudusi mina ei ole sajaprotsendilise lahtisidumise pooldaja, sest äh, jah, äh, näiteks nüüd lambatoetuseid enam ei saa, seetõttu äh, Saksa lambakasvatajad, ainult viiskümmend ettevõtjat on meil jäänud, kes lambaid kasvatavad järele seetõttu. ja need, kes väga sõltuvad toetustest. sellega me ei saa ka rahule jääda, aga meil on siin eellugu rääkida, me oleme täielikult liberaliseerinud turu ja nüüd siis imestame, et kui me tahame maailmaturgusid vallutada, et lõpuks peame kolmekümne sendise hinnaga nõusse jääma, aga selles ei ela ära ükski põllumees Euroopa Liidus, nii et peame mõtlema sellele ikkagi järele. mind ajab väga vihale, et et me ei mõtle selle peale, et kui me siin neid turureeglitele tugineme, et siis liberaliseerimisega läheme liiale ja tuleb järgmine kriis. meil on vaja jah, ka reeglid kehtestada turgudele. turge on vaja reguleerida. ja lõpetuseks see, mida volinik on välja pakkunud järgmise ÜPP osas, eesmärgid ei lähe kokku, liberaliseerimine, maailmaturgude hõivamine, aga see tähendab madalaid hindu. ja lõpuks tuleb veel ka keskkonna heaks midagi ära teha, kõik need eesmärgid kokku eh, kuidagi ei sobi totaalne liberaliseerimine, turule orienteeritus, aga sellega ei lähe kokku kõik ülejäänu. Sanula Gracias, presidente, gracias por est-. suur tänu ja suur tänu äh, teie ettekande eest, kui vähegi võimalik, siis ma tahaksin äh, paluda, et te räägiksite natukene äh, lähenemisest. Teie raportis on kirjas, et ähm, suuremad põllumajandustootjad saavad rohkem kasu meie toetustest. kuidas see on äh, üldsegi jätkusuutlik, kuidas saab meil olla põllumajanduse süsteem selline, kus suurtel farmidel, suurtel põllumajandustootjatel on ellujäämiseks vaja avalikku toetust? kui põllumajanduspoliitika peab olema äh, jätkusuutlik ja ainult suured farmid peaksid olema jätkusuutlikud äh, ja, ja farmid peavad äh, ellujäämiseks üha kasvama ja kasvama, kuidas siis on võimalik see, et äh, nemad vajavad rohkem toetust? ma arvan, et seda tuleks põhjalikult analüüsida. ja siis tahaksin natukene rohkem informatsiooni selle diskrimineerimise kohta väikeste farmide, väikeste põllumajandustootjate suhtes mõningates liikmesriikides, mõned liikmesriigid mõningaid abitüüpe üldse ei saagi ega toetust ei saagi piisavalt. kas te olete üldsegi hinnanud ebavõrdsuse olukorda? ja kui, ja ka näiteks äh, milline on olukord nais, naispõllu majandustootjatele antava toetusega? proua Aguilera, suur tänu! tahaksin tänada kontrollikoja esindajat aitäh teile selle raporti eest. tegemist on mõistagi põhimaksete süsteemi hea analüüsiga. Te kirjeldate selle tagajärge, selle mõjusid ja hindate ühist põllumajanduspoliitikat, mida rakendatakse praegu. aga ma arvan, et teil ei ole eriti palju andmeid andmeid on tegelikult lausa nii vähe, et väga raske on äh, praegust maksete süsteemi üldse hinnata, sellepärast et kahe tuhande kahekümnenda aastani kehtiva programmi rakendamisega jäädi alguses hiljaks, nii et äh, võib-olla lõppmaksed selguvad ning äh, põhjapanevad muudatused viidi läbi nii hilja, et seda ei saa veel hinnata ja ilma pikemat perspektiivi nägemata ei saa seda hinnata. arvesse, arvestades neid andmeid, mida te olete oma raportis kasutate, siis ma saan näha, et rakendate peamiselt eelmise finantsraamistiku ja ühispõllumajanduspoliitika andmeid ning ma, minu arust on praegu liiga vara üldse mingisuguseid hinnanguid anda, iseäranis, mis puudutab rohestamist. on mõningaid algatusi, mille kohta ma tahaksin rohkem informatsiooni saada. me teame, et ühte et äh, ühtne põllumajanduspoliitika on aidanud territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamisele kaasa, kas see on tõesti tõsi, äh, kuidas on olnud mõju maapiirkondadele, kas on aidatud vähendada äh, vaesust maapiirkondades linnapiirkondadega võrreldes, kas on aidatud suurendada sissetulekut määra, sellisel moel aidates kaasa ühtekuuluvus, ühtekuuluvuse suurendamisele piirkondade vahel praegusest süsteemist lähtuvalt on väga raske seda analüüsida, liikmesriikidele antakse vahendeid ning meetmed võetakse vastu alles pärast seda. nii et liikmesriigid valivad ise kõigepealt oma alternatiivid esimeses sambas. ja strateegilise plaani muutused strateegilise planeerimise muutmine on teie arvates kogu edu alus ühtses kui põllumajanduspoliitikas, aga võib-olla me võiksime vaadata kõigepealt tulemusi ja siis hakata maksma. see läheb vastuollu esimese samba lähenemisviisiga. minu arvates võiks nende asjade peale mõelda, et arutelu eraldada. aitäh! aitäh! aitäh selle aruande eest. ei olegi väga hämmastav selline tulemus, et suurettevõtted saavad rohkem kasu, põhitoetuseid makstakse vastavalt pindalale, suurtootjatel on pindala rohkem, seega see kõik on väga loogiline. huvitav on minu jaoks see, et te ütlesite, et me peaksime formuleerima poliitilised eesmärgid kas te olete mõelnud, millised need eesmärgid võiksid olla? kas nad peaksid olema spetsiifilised või üldisemad? näiteks võiks meil olla eesmärgid keskkonnaga seoses, öelda, et me peaksime vähendama pestitsiidide kasutamist, kas sellest piisaks, kui täpsed me peaksime olema formuleeringutes? kas nad peaksid olema väga täpsed? siis see teie Äh, sissetulekutoetus vastavalt äh, äh, tootjate vajadustele, see, mida kolleegid selle kohta ütlesid, oli väga huvitav. ning kui me formuleerime eesmärgid, näiteks keskkonna või kliimakaitse alal, siis kas me toetame eesmärki vai, või vajadust? eesmärgi saavutamist või vajadust, palun selgitage seda kuidas te täpselt näete seda? ning siis turu küsimus veel. Saksamaal, kui me kaotame kümme senti piima eest, siis tähendab see kolm koma kaks miljardit sissetuleku kaotust. ning seda on väga keeruline tasandada seega, kui me räägime siin mingisugustest turu ühtlustamisest, siis jumal aidaku meid vähemalt piimasektoris, seal on väga keeruline ka otsetoetustega olukorda tasandada. me peame äh, äh, siin tegutsema ikkagi turul. seega, millised peaks olema need praktilised eesmärgid, millises suunas nad peaks nad äh, liikuma, kui täpselt peaks nad olema formuleeritud ning äh, Äh, kuidas on see seotud siis selle sissetulekutoetusega? aitäh. proua Garcia. suur tänu, esimees, tahaksin tänada kontrollikoja esindajat. pärast seda, kui ma olin teie edastatud dokumendiga tutvunud Äh, mõtisklesin natuke selle üle ja te ütlete, te olete siia kirja pannud, et äh, suuniste mõju on olnud väike. ma tahaksin selle kohta rohkem informatsiooni saada. kohtusin põllumeestega sel nädalavahetusel ja põllumehed ütlesid mulle, et ühtse põllust äh, majanduspoliitika üks suurimaid probleeme on see, et lihtsustamise asemel muutuvad asjad kogu aeg üha keerulisemaks. ja ma arvan, et tegelikult peaks see süsteem olema ligipääsetav põllumeestele, karjapidajatele ja ma arvan, et lihtsustamist peaks ikka au sees hoidma. meil on äh, kogu äh, tehnoloogia meie kasutuses, mis üldsegi võimalik on, äh, nii et ma arvan, et me peaksime mõistlikumad olema ning vaatama, kuidas kõike põllumeeste poolt ellu rakendatakse. mõningates liikmesriikides on ajaliselt väga, ajalooliselt väga raske asju muuta, aga ma arvan, et me peaksime hindama ennekõike tulemusi ja üheks kõige suurepärasemaks tulemiseks oleks see, kui äh, me äh, suudaksime noori põllumehi äh, sellesse valdkonda tuua. suureks probleemiks on see, et põllumeeste keskmine vanus väheneb ning noored põlvkonnad ei taha põllumajandusega tegelema hakata. mida arvab sellest Kontrollikoda, äh, kuidas pakkuda esimese ja teise samba alt stiimuleid noortele põllumehele, kas me äh, kuidas me toetame neid, kui nad peavad nende suurte ülesannetega, mida selle töö kaasa toob, toime tulla. kas inimesed, kes saavad kasu ühtsest põllumajanduspoliitikast, suudavad sellest ära elatuda, kuidas on mõjutanud meie põllumajanduspoliitika suuri põllumajandustootjaid, võib-olla me võiksime rohkem sellistele asjadele tähelepanu pöörata, kui nendele asjadele, millest me siin kuulnud oleme. suur tänu, ka mina tahaksin tänada Kontrollikoda raporti eest see raport näitab jällegi, et asju saab parandada, paranemisruumi on ja mitte ainult äh, üksikutes kohtades, vaid igal pool ja võib-olla peaks panema kummikud jalga ja minema põlluveerele, et kuulata ära, äh, mis nendel põllumeestel ikka südame peal on. kui me vaatame, kui suured on erinevused äh, suurtootjate ja väiketootjate vahel, siis mõnede puhul on tegemist pärandatud äh, põllumajandustootmisega põl-, ettevõttega ja mõned peavad laenama raha selleks, et äh, oma farmi pidada, siis kui palju peaks asju üldse ülevalt poolt juhtida? minu arvates reformi eesmärgiks peaks olema kõikide asjade lihtsustamine, praegune süsteem on liiga keeruline ja mulle meeldiks, äh, kui Äh, siin oleks arvesse võetud ka uusimad tehnoloogiad põllumajanduses, äh, nii et ei toetata mitte ainult toetamise pärast, äh, vaid et meie toetusel oleks ka keskkonnale kasulik mõju. samuti leian ma, et riikide vahel on liiga suured erinevused, mõned peavad vähendama öö, lämmastiku tootmist paljude protsentide võrra, teised saavad kuidagi kergemini hakkama ja ma lihtsalt ei mõista, ma ei mõista, et minu öö, põllud jäävad väiksemaks ja, ja, ja võib-olla jah, ma ühel aastal hekki ei püga, järgmisel aastal ma seda teen, aga paistab, et ikkagi jäävad äh, minu äh, põllud väiksemaks, paistab, et äh, tegemist on tööhõive tekitamise programmiga bürokraatidele, kontoritöötajatele, kontoritöötajatele, mitte põllumeeste abistamise programmiga ning seetõttu ma pean ütlema, et kui me tõesti teeme vahet väikestel ja suurtel tootajatel ja kui suured ei peaks saama nii palju toetust kui väikesed, siis ma arvan, et eks need suured põllumajandusfirmad, põllumajandustootjad loodaks siis lahku, löödaks siis lahku väikesteks nii et minu arvates peaks süsteem lihtsalt olema nii lihtne kui vähegi võimalik ja kui me üritame piirata selle kasutamist mõningates riikides, siis tegelikult äh, me peaksime kõik müüma maailmaturul maailmaturu hinnaga. ja me peame süsteemi lihtsa muutma, lihtsalt muutma kergeks, lihtsaks, nii et põllumehed jääksid ellu ka tulevikus me tahaksime, et põllumajanduses oleks hõivatud palju inimesi ka tulevikus ja ma tunnen tõsist muret, sellepärast et kui me vaatame näiteks Aafrika sigade katk, mis levib ja nii edasi, äh, siis võib-olla me võiksime midagi ette võtta äh, ühiselt selleks, et piirata näiteks sigade katku levikut Äh, ühiselt, sedagi võiks äh, võtta arvesse toetusi andes ja aga seda tuleks teha siis lihtsalt, äh, mitte asju keeruliselt ajades, keeruliseks ajades. ka mina tahaksin Kontrollikoda tänada selle põhjaliku raporti eest, minu arvates see põhitoetuskava sissetoomine oli oluline ja õige ning liikmesriikide ametitel oli üsna keeruline selle ellurakendamine ma olen natukene nüüd selle, selles kontekstis häiritud, kui ma loen, et näiteks Prantsusmaa, Kreeka või Ühendkuningriigi äh, süsteeme äh, äh, taotlusi analüüsiti ainult esialgselt, pealiskaudselt. Saksamaal on raske seda ette kujutada, sest me tõesti analüüsime igat hekki, igat põõsast, igat ruutmeetrit, kui toetusi makstakse kas te olete vahepeal ka nende liip-, liikmesriikidega suhelnud, et kas nad on lõpuks kindlaks määratud need, kindlaks määranud need öö, äh, pindala suurused, sest meil on ju GPS-süsteem olemas, see on üsna lihtne. ning siis tuleb arvesse võtta ka seda, mida me öö, äh, öö, äh, omnibussi raames selle Äh, aktiivse põllumajandustootjaga üritasime lahendada, mul on ka sellega seoses küsimus, et mida äh, komisjon oma nende avalike teenustega äh, ja selle analüüsiga kavatseb edasi ette võtta. mõned kolleegid ütlevad, et turureeglid piima jaoks tähendavad seda, et me hakkame põhimõtteliselt keelama piima tootmist ning teised ütlevad, et liiga palju raha läheb suurettevõtjatele. nägin komisjoni dokumentidest et, et seitsekümmend viis protsenti toetustest läheb tõesti kahesaja viiekümne suuruse, hektari suurusele ka tootjatele me peame ka siin äh, järele mõtlema, kas me nüüd hakkame siis keelama äh, piimalehmasid või mitte, siin on väga keerulisi küsimusi üleval. näiteks, äh, kas põhitoetuskava puhul lahtisidumine tõesti saavutas meie eesmärke ka näiteks püsi-, rohumaade puhul Äh, ning ma tahaksin tõesti komisjoni käest küsida seda avalike teenuste äh, teema kohta. Äh, samuti on mul mitmeid kommentaare järgmise päevakorrapunkti kohta, kui me räägime ÜPP tulevikust. suur tänu! esimees, ka mina tahaksin tänada Kontrollikoda suurepärase dokumendi eest, mis aga on päris oluline praegusel hetkel, on selge, on see, et selge on see, et suurettevõtted saavad kõige rohkem kasu meie toetussüsteemist. statistika on meie ees, kõigile kättesaadav ning sellest teemast olen ma rääkinud korduvalt. mina toetan perefarme. me räägime siin äh, oma meie maapiirkondade ellujäämisest. see on mängus me peame mõtlema sellele, millist Euroopat me tahame. mõelge elupaikade direktiivile, veedirektiivile, vaadake, mida teevad põllumehed. põllumehed on äh, inimesi, kes pea, inimesed, kes peavad ka kasumit teenida ning see kasum peaks äh, mõjutama nende maad. põllumajandustootjad peavad äh, pidama kinni igasugustest erinevatest eeskirjadest seoses ammoniaagi, seoses äh, lämmastikuga ja nii edasi ja nii edasi. aga kliimaeesmärgid on ju selged ja ma arvan, et meil peaksid olema süsteemid, kus on meil peaks olema süsteem, kus äh, on äh, põhimõtted selged ja lihtsad ja kus piirkonnad seaksid eesmärke ja väikesed perefirmad oleksid au sees. siis veel kodanikud ning kodanike toetus maaellu, maapiirkondadesse, meil on kolleege erinevates fraktsioonides, kes ütlevad, et mm, väga palju läheb raha põllumeestele, mis sellest rahast kõigest saab, aga tegelikult kui palju läheb põllumeestele ja kui palju vahendeid lähevad kaduma kuskile kõrgemale tasandile ja ei jõuagi põllumeesteni, sellele peame mõtlema samuti. Uh, thank you very much uh,, very interesting report. suur tänu, äärmiselt huvitav raport, nagu ikka väga palju räägitakse praegu loomulikult äh, sellest äh, ühise põllumajanduspoliitika eelarvest ja ka hakatakse vahendama neid summasid, äh, mis on iseenesestmõistetav, kui Suurbritannia lahkub. aga on ka teisi survetegureid, põllumajanduspoliitika rahastamisele, nagu näiteks kaitsevaldkond ja nii edasi, selleks, et tagada rahastamine põllumajandusele ja toidus, toidu sõltumatusele, peame me jõulisemalt tegutsema. see, et meil ei ole tõelist sisekonvergentsi, tõelist lähenemist ja äh, lihtsustamist ning eesmärgid pole selged ning äh, konkreetsed, muudab äh, meie projekti müümise üldsusele keerulisemaks. ma tahaks seda rahvale müüa, aga raske on öelda rahvale, et me peame need vahendid alles hoidma ja me peame neid tulevikus säilitama, kui nad ütlevad mulle, et mõned inimesed saavad nii palju toetust, et neil on eralennukid. ja mulle öeldakse, et mõned inimesed ei kasutagi neid vahendeid ära sugugi mitte põllumajandustootmiseks, vaid selleks, et äh, oma kaela uhkemat G-d riputada ja nii edasi ja nii edasi. kas teie arvates on keerulisem nüüd siis võidelda selle eelarve alalhoidmise eest, mina isiklikult arvan tegelikult, et me peaksime eelarvevahendeid isegi suurendama, sellepärast et toiduga varustatus peaks olema kõige olulisem. kas teie arvates aga asjaolu, et meil ei ole konvergentsi, muudab olukorra keerulisemaks ning see asjaolu, et rahad ei lähe õigetele inimestele? mis teie sellest arvate? direktor Basku, Komisjon Euroopa Euroopa Komisjon, härra Basku. suur tänu äh, ja suur tänu, härra Figurero. suur tänu selle võimaluse eest, Figureido, ja suur tänu selle võimaluse eest äh, rääkida siis täna teiega põhitoetuskavast. oma sõnavõtu alguseks äh, tahaksin toonitada, et komisjon tervitab seda eriaruannet ja me võtame vastu kõik soovitused, mis olid asjakohased, aga praegusel hetkel ei saa ma teile konkreetselt välja öelda, kuidas me neid arvesse võtame õigusloomelistes ettepanekutes pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat mul on väga hea meel raporti tagajärge, äh, äh, raporti järelduste üle, mis on üldiselt positiivsed põhitoetuskava kohta. põhitoetuskava on kõige suurem sissetulekutoetuskava põllumeestele, kus kulutatakse umbes kaheksateist miljardit eurot igal aastal äh, sellest saavad kasu umbes neli miljonit põllumajandustootjat. komisjon on toetanud piisavalt põhitoetuskava, ütleb ka, ütlevad ka järeldused, on pakkunud suuniseid, toetanud rakendamisprotsessi, nii et komisjoni rolli on siin hinnatud positiivselt nii põhitoetuskava koostamisel, haldamisel kui ka järelevalvet teostades. ja liikmesriikide ametivõimud on tõesti väga palju pidanud tööd tegema selleks, et taotlus toetusõigusi jagada neljale miljonile põllumajandustootjatele, seetõttu on tehtud äh, vigu äh, äh, ja samas maksed, maksete puhul ei olnud olulisi, palju olulisi vigu. loomulikult ei ole kõik päris roosiline, aga jah, lihtsustamise osas äh, sihipärastamise osas on mõju piiratud ning tuleb rohkem tööd teha ja nendest räägiksin, nendest teemadest räägiksin täpsemalt. mis puudutab lihtsustamist, siis komisjoni esialgne ettepanek praeguseks programmi pori-, perioodiks hõlmas erinevaid alternatiive, erinevaid variante aga neid oli vähe, aga kaasõigusloomisprotsessi käigus toodi alternatiive juurde, anti liikmesriikidele veel suuremat paindlikkust äh, kohandada põhitoetuskava vastavalt liikmesriikide vajadustele, selle tulemuseks olid keerulisemad eeskirjad. üks näide selle kohta, mis on seotud meie komisjoni esialgse ettepanekuga äh, aktiivse põllumajandustootja kohta. see, mida viimase aasta, nelja aasta jooksul on ellu viidud, on palju keerulisem, kui esialgne kava oli. sihipärastamine, targeting ja äh, põllumajandustootjate puhul äh, peaks olema tegemist põllumajandustootjatega, kes ainult marginaalselt ei tegele põllumajandustootmisega, aga liikmesriikidele on antud siin vabamad käed, ma arvan, et selles vallas me peame selgelt välja ütlema, et põllumajandus sektor on äärmiselt killustunud Euroopa Liidus, on üle seitsme miljoni toetuse saaja ja selge on see, et me ei saa kõikide isiklikke olusid arvesse võtta äh, ilma haldusliku koletise äh, tekitamiseta. ja toetust saab ka teiste kavade kaudu toetada, noorte põllumajandustootjate maksete süsteem, väikeste põllumajandustootjate süsteem, vabatahtlik tootmisega seotud toetuste süsteem ja nii edasi ja nii edasi. praegune sihipärastatud toetuste lähenemisviis põllumajandustootjate jaoks on ainult üks teistest paljudest. ja viimane element, mida te mainisite, kus on väga aeglane edu, on seotud konvergentsi või lähenemisega ja siinkohal ma juhtisin, juhtisin tähelepanu sellele, et siin on kolm varianti, lühiajalises perspektiivis täis konvergents ja siis keskpikas perspektiivis täis konvergents ja siis osaline konvergents ja rakendamise mõju ning saavutused on liikmesriikide vahel äärmiselt erinevad. ja tõelist mõju on raske hinnata. siinkohal kõikide mak-, juhiksin tähelepanu sellele, et meie esialgu tahtsime ühtsemat lähenemisviisi aga äh, õigusloomeprotsessi käigus seda ettepanekut muudeti on selge, et kui me räägime lihtsustamisest, sihipärastamisest, konvergentsist, siis on selge, siis tuleb, peame meelde tuletama, et asju tuleb näha pikemas perspektiivis komisjon on äh, esitanud oma teatise, mis käsitleb toidutootmise ja põllumajanduse tulevikku ja komisjon on siin pakkunud siis välja uue rakendamismudeli pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. selle eesmärgiks on poliitilise raamistiku lihtsustamine, tõhusamaks ning sihipäraseks muutmine äh, lähimuspõhimõtte kaudu ning äh, tulemustele suunatud lähenemisviisi kaudu, sellest me praegu ei, aga ei räägi põhjalikumalt, sellepärast et see on järgmise päevakorrapunkti teema juba. ja lõpetuseks paari sõnaga veel ka auditi töö kohta, millest siin raportis on räägitud. kõigepealt Kontrollikoda tundis muret ähm, toetusõiguste õige paikapanemise pärast komisjoni auditites tuvastati sama ning kõikide mureküsimuste puhul on juba rakendatud vastavat vastavusmenetlust ning komisjon annab suuniseid liikmesriikidele. komisjon tõdes, et sertifitseerivad asutused peaksid tähtsamat rolli äh, mängima makseasutuse kontrolliprotsessis ja jällegi komisjon on äh, samal seisukohal, sertifitseerivad asutused peavad äh, läbi viima kontrolle ja selle kohta on esitanud komisjon ka oma suunised. lõpetuseks, komisjon on nii nõus kõik, peaaegu kõikide kontrollikoja soovitustega seoses auditi ja tööga ning oleme juba kõiki neid äh, soovitusi praktikas rakendamas. aitäh! aitäh! härra Flanagan soovib veel kord sõna. vabandust, mul on üks kiire küsimus. Te rääkisite siin sellest, kuidas neid erinevaid kolme süsteemi äh, Euroopas ellu rakendatakse kust siis see ühine ühisest põllumajanduspoliitikast siin mängu tuleb, sest nad on kõik ju erinevad, miks siis kasutada sõna ühine? Inglise keel on küll siin nüüd kannatanud selle termini tõttu. aitäh. jõudsimegi sellega saadikute sõnavõttude vooru lõpuni, me teie kõneaega ei piiranud ning nüüd annaksin sõna härra Figoreidule, et ta vastaks küsimustele. E, ma tahaksin tervitada ka proua Mülleri külalisi Baierist. härrad, te näete väga soliidsed välja tere tulemast! Thank you, <clears throat> thank you, Mr Chairman, for giving the floor. aitäh, härra esimees, mulle sõna andmast. suur tänu teie komisjoni liikmetele nii suure hulga esitatud küsimuste eest. Neid oli nii palju ja nad olid nii äh, ulatuslikud, et ma kardan, et ma kõigile päriselt vastata ei suuda, sest ja ma kardan, et te nõustute minuga, et nad peegeldavad seda, et tegemist on väga keerulise aruteluga. ÜPP on kõige vanem Euroopa Liidu ühine poliitika. sellel on pikk ajalugu ta hõlmab suurt hulka avaliku sektori raha, ta on seotud väga paljude inimeste eluga Euroopas ning ta on seotud väga paljude oluliste teemadega, nagu näiteks toit, ohutus eurooplastele ja nii edasi. seetõttu on kogu see arutelu väga keeruline. ning seetõttu tuleneb siit ka nii palju küsimusi. ma kardan, et öö, paljude küsimuste puhul ma küll mõistan neid, aga nad on pigem seotud tuleviku kui minevikuga, nad on seotud uue ÜPP-ga, mitte praeguse öö, põhitoetuskavaga talunikele. Nad tegelevad pigem tulevikuga ja ma mõistan seda täiesti, aga ma tahaksin öelda, et eelmise aasta põhitoetuskava aruandes, kui me oleksime öelnud, et süsteem liigub õiges suunas, ning tahaksin tähelepanu juhtida ainult mõningatele aspektidele. ning vaadake mõningaid aspekte meie aruandest, mis ei ole seotud ainult lihtsustamisega, kuigi see on tähtis teema, vaid seotud ka ühtlustamisega, mis on samuti tähtis teema ning samuti minu arvates kõige tähtsama küsimusega, nimelt äh, suunamisega, sihipärasusega kas me tõesti anname raha nendele põllumajandustootjatele, kes seda vajavad? see on tõeline küsimus. Äh, minu kui Riigikontrolli esindaja jaoks. riigikontrollijana ütleksin ma, et võttes arvesse teie küsimusi, siis meil on kaheksa peamist probleemi ning ma räägin just teie küsimuste äh, põhjal. esiteks, tõhususe ja efektiivsuse öö, äh, probleem. Teie äh, neid sõnu otseselt ei kasutanud, aga te mainisite paljud teist eesmärke, mida tuleb saavutada ning see ongi seadusandja jaoks kõige tähtsam küsimus tulevikus mis peaks olema meie eesmärgid ühises põllumajanduspoliitikas? milliseid eesmärke te soovite saavutada? see on kõige tähtsam küsimus. sest kui see pole tulevikuks selge, millised on tuleviku eesmärgid, siis ma kardan, et me ei saa rääkida ka efektiivsusest või tõhususest sest äh, see on, need on ka seotud ju eesmärkidega, sellega, mida me soovime saavutada põllumajanduspoliitikaga. kas me soovime saavutada paremat tootlikkust, kasumlikkust äh, põllumajandustootmise puhul, äh, soovime saavutada paremat elukvaliteeti talunike jaoks, paremat keskkonnakaitset, mis on peamised eesmärgid ning kuidas nad on omavahel seotud. kui see ei ole seadusandjate eh, jaoks selges, selgeks mõeldud, siis jäävad ebaselgeks ka kõik teised asjad. ning riigikontrolörina on eh, ka see minu jaoks kõige tähtsam küsimus. teine teema. see on ka väga tähtis. vastates teie küsimustele räägin prantsuse keeles edasi. kui lubate, siis räägiksin nüüd paari sõnaga prantsuse keelt, sest küsimus tuli prantsuse keeles. just nimelt need ajaloolised viited, ajalooline taust. me kõik teame, et ühine põllumajanduspoliitika on kõige vanem poliitikavaldkond, ühine poliitikavaldkond Euroopa Liidus ja me teame, et juba kahe tuhande kolmandast aastast äh, kehtib see ajalooliste äh, aluste süsteem. see ja kahe tuhande kolmandast aastast saadik oleme me seda, äh, sellega tegelenud, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformis ka. ja kui me nüüd vaatame mis tulemused äh, tulevad, äh, siis see peaks selguma kahe tuhande üheksateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani. jaa. erinevate liikmesriikide äh, lähenemisviisid olid erinevad lähtuvalt nendest valikutest, mida pakkus meie Euroopa Liidu tasandi õigus neile. ja tuleviku seisukohast peame me esitama selle küsimuse, kas me jätkame tulevikus nende mineviku taakade lahendamist ja juhtimist. see on küsimus, mille üle peavad järele mõtlema ka Euroopa õigusloojad. siis veel üks teema vastuseks teie küsimustele on seotud pädevusega mida soovitakse pädevuse valdkonnas saavutada. minu jaoks kui väljaspoolt sissevaataja jaoks riigikontrolörina peab olema selge, mida öö, selle öö, sisemise ühtlus, taseme ühtlustamisega üritatakse saavutada mulle aga mulle on see selge, mida sisemise ühtlustamisega saavutada tahetakse, aga välimise ühtlustamise puhul on asi palju segasem. vabandust, et ma teilt, teile vastan küsimustega, aga ma küsin teilt selle tõttu, et teie olete seadusandjad. Teie peate vastama, sest need vastused on poliitilised. neljas küsimus ähm, lahtisidumine. If we should continue with decoupled aids or we should lahti seotud eh, toetused, kas me peaksime nendega jätkama või peaksime me selle süsteemi lõpetama? Te teate, et Euroopa Liidul on rahvusvahelised kohast, kohustused. ning ma arvan, et me peaksime endale aru andma, nagu mõni minut tagasi üks parlamendisaadik ütles, et Euroopa põllumajandus konkureerib ülemaailmsel turul. ja sellel tasandil tuleb arvesse võtta ka võetud kohustusi. viies küsimus. suunamine, sihipärasus see on jällegi seotud ka tõhususega. kas me suuname raha õigetesse kohtadesse? selleks, et saavutada parimaid tulemusi. minu arvates minu, see praegune ning teisedki Kontrollikoja aruanded toovad välja mõningad elemendid, millega näidatakse, et me natukene kahtleme, kas süsteem on piisavalt tõhus siis veel olulised küsimused, mis on seotud lihtsustamisega. selles aruandes, selles auditis leidsime me, et kui liikmesriikidele anti mingisugune pädevus, otsustusõigus valida erinevate võimaluste vahel, välja töötada oma raamistikud, süsteemid, siis mõningatel juhtudel kasutasid liikmesriigid oma või, äh, uut pädevust ära äh, mitte lihtsustamiseks, vaid äh, süsteemid muutusid keerulisemaks. tavaliselt öeldakse ju, et Brüsseli reeglid, e, Euroopa Parlamendi ja komisjoni reeglid muudavad asjad keerulisemaks. aga antud juhul nägime me hoopis vastupidist olukorda just liikmesriikide otsused lisasid keerukust. lõpetuseks. õiglusega seotud küsimused. see on seotud väliskonvergentsiga ning tõhususega. ja lõpuks üld äh, äh, näh-, lähenemise üldpildi küsimus, jah kontrollikoda on tõesti tootnud terve hunniku erinevaid aruandeid põhise põllumajanduspoliitika erinevate valdkondade kohta. ja need eriaruanded, need aruanded ähm, hõlmavad ähm, ka põhitoetuskava aruannet, mis on väga spetsiifiline, aga on tõesti teistest teemadest, rohestamise kohta, maaelu arengu kohta ja nii edasi ja nii edasi noorte põllumeeste kohta. raporteid on palju, nagu öeldud. see, äh, mida me oleme teinud üldpildi äh, osas, on see, et tooda, et me koostasime äh, ühtse põllumajanduspoliitika tulevikku käsitleva dokumenti, mida ma tutvustan teile järgmise päevakorrapunkti raames. kui lubate, härra esimees, ja kui meil on aega, siis Äh, annaksin kolleegile võimaluse äh, paari äh, sõnaga täpsustada vastuseid küsimustele, aga tõesti lühidalt. Yes, thank you, Mr Chair. aitäh, härra esimees. siin esitati vist ka tehnilist sorti küsimusi. ma võin lühidalt selgitada, mida me äh, järeldasime oma aruandes. siin esitati küsimus püsirohumaa kohta. sellele me konkreetselt ei keskendunud, sest me vaatasime pigem üldisi toetusarvestussüsteeme, aga see on ka oluline näite, toetuselement näiteks äh, piimatootjate jaoks, kes siin hiljuti olid kriisis, siis äh, äh, teie vastus äh, ühtlustamise kohta oli tegelikult juba piisavalt põhjalik, siis veel üks küsimus puudutas neid toetusõigusi Äh, ning nende ühtlustamist, äh, et kas see on vajalik, eriti kui me räägime siin hektari äh, põhisest toetusest, me oleme rääkinud sellest ka komisjoniga ning ka nemad on tunnistanud, et siin tuleb arvesse võtta ka WTO raames sõlmitud kokkuleppeid. lihtsustamise teema. suunamine ühelt poolt ning lihtsustamine teiselt poolt meil on aruandes teatud näiteid, näiteks Prantsusmaa ja Hispaania puhul, kus võib näha, et liikmesriikide otsused on kaasa toonud talunike jaoks süsteemi keerulisemaks muutmise, raskest, raskemalt mõistetavaks muutmise. Prantsusmaa puhul oli väga huvitav näide sellest, kuidas asju võib keeruliseks muuta. kuidas teatud reeglite ellurakendamine näiteks rohestamise valdkonnas või maastikuelementide puhul, kuidas need uued reeglid võivad elurakendamist palju keerulisemaks muuta ning mõnedes liikmesriikides nägime hoopis lihtsamaid näiteid, mis ei pruukinud olla vähem tõhusad. siis küsiti lahtisidumise kohta toetuste ja turumehhanismide puhul see on oluline teema, siin vaadatakse sissetulekutoetuse lahtisidumist erinevates vormides, näiteks rohestamise toetuste puhul. komisjon peab otsustama. milline on, võttes arvesse talunike sissetuleku toetamist, kõige parem nende meetmete kombinatsioon kontrollikoda ei öö, ole siin pädev. kas midagi jäi veel vahele? ei. suur tänu. aitäh, härra esimees. ma loodan, et me vastasime öö, natukene nendele paljudele küsimustele, aga kui te ei jäänud rahule, siis loomulikult öö, saame vastata veel põhjalikumalt ka äh, kuskil mujal. ma tahaksin veel kord tänada kõiki saadikuid küsimuste eest ning ka Euroopa Komisjoni sõnavõtu eest. aitäh! suur tänu! me oleme selle teema nüüd küll väga põhjalikult läbi vaadanud, arutelu kestis ka päris kaua aega täna meil oli ka selleks aega erandkorras. seekord veel, seega veel, veel kord suur tänu ning läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ehk siis päevakorrapunkt viis, mis on ka seotud teie ettekandega siin soovime me vaatluse alla võtta ÜPP tulevikku. seoses Euroopa Komisjoni teatisega novembris kaks tuhat seitseteist ÜPP tuleviku ning toidutootmise tuleviku kohta. ja oleme nüüd valmis teid ära kuulama annaksingi teile sõna. palun tutvustage seda teemat meilegi. aitäh, härra esimees, veel kord võimaluse eest tutvustada agrikomisjoni liikmetele seda dokumenti, mille me koostasime üsna lühikese aja jooksul vastuseks Euroopa Komisjoni teatisele ÜPP tuleviku kohta. kasutan ka PowerPointi ettekannet, et asi oleks lihtsamini jälgitav. ja esimese asjana sooviksin öelda, et see dokument on vastus komisjoni teatisele äh, põllumajanduse ja toidutootmise tuleviku kohta, see ei ole auditi aruanne, see on ülevaade, mis põhineb meie Kontrollikoja varasematel aruannetel ning muul avalikult kättesaadaval dokumentatsioonil. seega me esitleme oma seisukohti varasemate aastate töö põhjal. selles dokumendis äh, uurime me äh, võtmetrende ning andmeid, mis on olulised põllumajanduse ning maapiirkondade jaoks uurime olulisemaid andmeid põllumajandussektori kohta, siis teeme oma järeldused praeguse ÜPP kohta oma varasemate aruannete põhjal ning samuti toome välja, milliseid kriteeriumid ning peamised väljakutsed tuleb arvesse võtta uue ÜPP puhul. meie roll ei ole paika panna uusi poliitikaid, aga äh, audiitoritena on meie roll anda oma seisukoht äh, oma varasemate kogemuste põhjal. mis puudutab peamisi trende ning andmeid, siis esimene asi, mida tuleks rõhutada, on see, et ÜPP kulud viimase kümnendi jooksul on olnud stabiilsed, keskmiselt viiskümmend neli miljardit eurot aastas see on olnud väga stabiilne äh, avaliku sektori kulu selles valdkonnas. siin selles tabelis võib näha kulusid kõikidel nendel aastatel ja ilmselgelt on näha stabiilsust. ettepanek no e-, esimene äh, äh, oluline aspekt siin nüüd. ettepanek. ettepanek, et kulutada kolm, üle kolmesaja viiekümne miljardi euro, seda tuleks põhjendada väga põhjalikult ning Euroopa Liit peaks otsustama, et tuleviku ÜPP eelarve põhineb tugevatel teadus- ja statistilistel tõenditel Äh, ning äh, meetmed peavad silmas äh, pidama seda, et saavutatakse ka soovitud tulemusi. see on seotud sellega, millest ma ennem just rääkisin. mis puudutab peamisi trende ning andmeid, siis pöörake tähelepanu sellele tabelile. siin võib näha, et komisjoni teatises on arvesse võetud, võetud kõiki Euroopa talusid, isegi neid, mis on liiga väikesed selleks, et ÜPP-st kasu saada. siin on graafik äh, äh, talunike sissetulekust. see tabel näitab, et äh, nende sissetulek jääb endiselt maha keskmisest äh, sissetulekust meie majandustes. aga ma rõhutan, see hõlmab kõiki Euroopa talusid, isegi neid, mis on liiga väikesed, et ÜPP-st kasu saada. siin ei tehta mingisugust vahet nende majandusliku suuruse vahel ning samuti on välja jäetud mittepõllumajanduslik tulu põllumajandustootjate puhul selliste andmete puhul tuleb see, eh, seda kõike arvesse võtta. nüüd veel võtmetrendid ja andmed, siin on veel üks tabel, millele ma palun tähelepanu pöörata. siin see tumedam joon näitab, et meil on praegu vähem talunikke kui vanasti heledam joon näitab öö, tööle võetud inimesi põllumajandussektoris ning see keskmine joon näitab toodangu suurust põllumajandussektoris Euroopas. see graafik, selle põhjal võib öelda, et põllumajandustootjaid on vähem, aga nad on suuremad ning äh, äh, tööjõud on ka väiksem, aga äh, väärtus, põllumajandustootmise väärtus on jäänud samaks. selles suhtes on minevikuga võrreldes olukord samasugune. siis veel andmeid. rõhutaksime seda, et toiduainete hinnad on ühtlustunud maailmaturu hindadega ning Euroopa Liit on muutunud toiduainete netoeksportijaks, aga ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit on endiselt netoimportija töötlemata äh, põllumajandustoodete puhul. farmijuhtide äh, keskmine vanus on suurenenud, äh, see on kooskõlas üldiste demograafiliste trendidega ning kogu põllumajandus, selleks kasutatav maa-ala, äh, selle kohta käivad andmed ei ole äh, sidusad, me tegelikult täpselt ei tea, kas põllumajandusmaa hulk on suurenenud või vähenenud. kultuuride statistika näitab äh, justkui, et viimase kümnendi jooksul on maa hulk vähenenud neli protsenti, aga muu statistika jälle näitab, et kogu maa-ala hulk on stabiilne. siis keskkonnaalane ning kliimaalane tegevus ei ole olnud piisav. majanduslikud erinevused maapiirkondade ja muude piirkondade vahel on vähenenud, nagu ma juba varem ütlesin. mis puudutab seda, kuidas analüüsida või hinnata praegust ÜPP-d ning äh, tulevaste ÜPP-de ettepanekuid, siis ma arvan, et kasulik oleks äh, kasutada loogilist struktu-, struktuuri, see aitaks nii meid audiitoritena, aga see võib, võib-olla aitab ka teid seadusandjatena. milline oleks siis meie poolt ette pandud loogiline struktuur? selline ta ongi. kõigepealt tuleb näha vajadusi, mis on meie vajadused põllumajandussektoris. millised on meie eesmärgid tulevikuks. millised sisendid on vajalikud, millised protsessid äh, peavad äh, järgnema, milline peaks olema tulem, tulemused tulevikus? see on selline loogiline mudel, mille põhjal hinnata praegust ÜPP-d ning ma arvan, et sellest oleks kasu ka tulevase äh, ÜPP paikapanemisel ÜPP eesmärgid peaksid peegeldama välja selgitatud vajadusi ning pikema perspektiivi nägemust. eesmärgid peavad olema ka spetsiifilised, kui võimalik, ning neid peaks saama mõõta kvantifitseeritult läbi tulemuste. peaks olema ka sisuline Äh, ülevaatamismehhanism, kontrollimehhanism ning meil peab olema tugev aruandluskohustus ning audit tulemuste saavutamise kontrolliks. mis puudutab vajadusi praeguse ÜPP puhul, siis meie arvates meil ei ole piisavalt infot, et äh, välja selgitada konkreetsed vajadused äh, ning õigustada kogu praegust ÜPP kulu ütleme ka, et Euroopa Liidu lisaväärtuse kontseptsiooni on vaja paremini selgitada ning ÜPP peaks äh, võtma arvesse ka pikema äh, perioodi trende. mis puudutab äh, eesmärke, siis praeguse ÜPP puhul ütleme me, et eesmärgid ei ole piisavalt selged ja konkreetsed. Nad peavad olema sidusamad teiste Euroopa Liidu eesmärkidega ning mis puudutab äh, sisendeid, siis ÜPP fondide ähm, äh, jagamine ei põhine piisavalt vajadustel või äh, Euroopa Liidu lisandväärtuse põhimõttel. protsessid. kulutõhusa ÜPP instrumenti ülesehitamise jaoks on vaja meil rohkem ja paremat infot. meil on vaja rohkem sidusust ÜPP ja teiste Euroopa Liidu poliitikameetmete vahel ning ka erinevate ÜPP instrumentide vahel oma äh, ÜPP sees. süsteemi tuleb lihtsustada, aga mitte tõhususe arvel. uue ÜPP äh, väljatöötamiseks on vaja aega. ka seda teemat me rõhutame mis puudutab äh, tulemit, äh, tulemusi ja välisfaktoreid, siis praegune mõõdikute süsteem ei ole piisav selleks, et hinnata äh, tulemuslikkust. ja praegusel hetkel ei ole mingisugust sidet välja makstud raha ning saavutatud eesmärkide vahel ÜPP-l on vaja selget aruandlust lõpetuseks. Need on meie järeldused praeguse ÜPP kohta. meil on ka kriteeriumid ÜPP tuleviku hindamiseks, mis puudutab vajadusi, eesmärke, sisendeid, protsesse, tulemeid, välisfaktoreid ning ka aruandlust ma ei hakka nendest kriteeriumitest siin praegusel rääkima, aga neid kriteeriume võtame me arvesse tulevikus, kui me analüüsime ÜPP tulevikualaseid ettepanekuid ning võib-olla need kriteeriumid oleks kasulikud ka seadusandjale öö, omaenda otsuste analüüsis. suur tänu tähelepanu eest, olen valmis vastama teie küsimustele ja kommentaaridele, aitäh! Bardzo dziękujemy. Jako pierwszy pan poseł Des. Prosiłbym... Suur tänu. Härra Dess on esimene. ja dank ja... suur tänu, härra esimees ja suur tänu eh, selle infodokumendi tutvustamise eest. jah, ma ei taha üle korrata, mida ma juba ütlesin need viiskümmend neli miljardit eurot, mis antakse põllumajandusele, jah, meie siin leiame, et need ei jaotu õiglaselt. E, jah. E, põllumajandus vastutab Euroopas neljakümne ühe miljoni töökoha eest ja pool miljardit inimest tänu põllumajandusele toituvad tervislikult päevast päeva. ja samas põllumajandus on äh, töötajate gruppide taga lõpus, mina olen nelikümmend aastat põllumajanduses tegev olnud, üldse ei arvestata seda, et tegelikult äh, nädalas tuleb palju rohkem töötunde töötada põllumeestel kui teistel elualadel. see jääb arvestamata. ja, ja aastakümneid on nii olnud, et iga aastast aastaste asjad lähevad dramaatilisemaks, kogu aeg kasvab eeskirjade hulk, mida tuleb järgida ja see, mis puudutab väetisemajandusse ja nii edasi, paljud pisikesed lõpetavad töö, arvestatakse, mida loomakaitsjad nõuavad ja nii edasi, tuleb Mm, loomakasvatus, aretus, ettevõtjatel oma uksed kinni panna ja noored, need, kes peaksid olema meie lootuseks, ei ole enam valmis üle võtma eelmiste põlvkondade ettevõtteid. Nad, minagi tahtsin põllumajandust õppida, aga minu isa ütles, et ei äh,, meie oleme sunnitud äh, oma ettevõtte tõenäoliselt äh, lõpetama, töö lõpetama. nii et ma palun, äh, et vaadake seda uuringut, mis meil Baierimaal tehti üheksakümnendatel aastatel. seal öeldakse, et põllumajandus annab kaks korda rohkem äh, Eh, hüvesid, avalikke hüvesid, kui see kompenseeritakse põllumajandusele? härra Hausling. jah, sellest ei ole kasu, kui me ikka rõhutame jälle, et, et Äh, ikka vähem ja vähem me saame eelarvest, seda on küll nelikümmend protsenti endiselt, aga kolleegidega me peame rääkima nüüd, et kuidas seada prioriteedid, see on suur hulk raha. Äh, jah, uuring üheksakümnendast aastatest, me oleme tublisti edasi liikunud pärast seda. aga äh, kontrollikoda, te lihtsalt kordasite üle küsimused, mis juba ennegi kõlasid, see on õige aga see, et teil liiga vähe andmeid vastusteks on, seda ma hästi ei usu, meil on tohutult andmeid kasutada. me teame, et põllumeeste hulk väheneb, et suurstruktuurid üha laienevad ja miks te siis ei ütle sõna selgelt välja? ja ühine põllumajanduspoliitika ei saa taanduda sellele, et see on lihtsalt toetuste maksmise ümberjaotamise instrument. kui nüüd turg korda ei seata, siis eh, eh, ikkagi meil ei õnnestu normaalsed sissetulekud põllumeestele tagada. ma ütlesin juba enne, eh, ei saa kõik prioriteedid panna põllumeeste õlgadele täita jah, riigieelarvest raha avalike hüvede tagamise eest. ja ei saa nii, et, et põllumajanduspoliitika vanal viisil edasi ajada, siis ei jätku meil viiekümne neljast miljardist ega rohkemast, on vaja seada prioriteedid. ja see on poliitiline öö, äh, otsus ja ülesanne, seda kontrollikoda teha ei saa. on vaja prioriteete, mida me tahame teha ja mida me siis peame äh, eduks äh, lõpptulemusena. aga kontrollikoja kriteeriumid on hoopis teine teema. Eh, ma tänan. jah, ma olen seda juba enne öelnud, aga sellest rohkem juttu ei ole olnud. ma tahaksin kuulda, kuidas te saate olla nii positiivne tulevase strateegilise kava osas? mina olen väga mures turgude moonutamise pärast ühelt poolt majandus, teiselt poolt keskkond. tuleb mõlemat käsitleda, samuti riigipoolne sekkumine. ja ümberjaotamine, mõnedes riikides võivad siin tekkida põhiseaduslikud äh, probleemid. mina tahaksin saada informatsiooni juurde ümber eh, jaotavate toetuste kohta. me ei näe häid väga tulemusi, vähemasti mitte nii häid, kui me tahtnuks ja ma ei tea, kas te olete kaalunud, et otsetoetustele ülemmäär seada, võib-olla siis panna piir ette ja teha selle põhjal ümberjaotamine. Need ümberjaotavad äh, toetused, seni ei ole nad andnud äh, piisavalt häid tulemusi, võib-olla selline ülemmäära seadmine oleks lahendus ja millised tagajärjed on selles, et see ümberjaotamine äh, ei ole osutunud kasulikuks ma tänan ja suur tänu Kontrollikojale ettekande eest. jah, see on väga-väga poliitiline dokument, ma usun, et saadikud on sellega nõus. jah, terve rida aspekte siin dokumendis, et parem sihipärasus ja tõendite põhised eesmärgid on õige, aga äh, äh, tegelikult äh, tahetakse ikkagi kärpida seal, kus Euroopa Liidu lisandväärtust ei teki. ja mida teie arvate, et kuidas ikkagi kõrget Euroopa Liidu väärtust lisada? me näeme, siin oleme erinevatel seiskud, seisakohtadel. ÜPP peab tagama põllumajanduskogukonnale normaalse eluviisi ja sotsiaalset kudet maapiirkondades tugevdama, aga see ei tarvitse sugugi eh, kokku minna sellega, mida teie silmas peate, kui väärtuste arvutamisest räägite. ja veel kord, kakskümmend kaks protsenti on praegu vähem põllumehi, kui oli aastal kaks tuhat seitse. nii et tohutu suur lahkumine toimub põllumajandusest ja just eriti VKE-d lahkuvad ja sellega tuleb tegeleda. ja palun konkreetselt vastake mulle, mida teie peate Euroopa Liidu lisandväärtuseks, eriti kui tahate seda testi kohaldada kaasrahastamismeetmetele. ja terve rida viiteid oli teil eh, selliselt tulemuspõhilisele eelarvestamisele eh, ja öö, eh, sisendid ja väljundid, see on see kontseptsioon, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu eelarvega. ja mina kardan, et kõik see tekitab potentsiaali, et eh, tulevikus on põllumehed iga-aastase hirmu all, et eh, toetused võetakse neilt ära, kui teatud sihtmärgid jäävad täitmata ja see tähendab seda, et lahkujaid saab olema enamgi tulevikus põllumajandusest. ja lõpetuseks tahaksin rääkida öö, äh, skeptilisusest. Äh, nimelt äh, tulu põllumajanduses allpool majanduse keskmisest, seal piirkonnas, kus mina Iirimaalt pärit olen, kakskümmend tuhat eurot on põllumeeste tulu öö, kakskümmend tuhat on keskmine ja seitse tuhat on põllumeeste tulu. ja ei ole nii, et põllumehed madratsi alla oma raha kuhugi peidaksid, mis nad tegelikult teenivad. sugugi mitte, nii need asjad on. ja äh, äh, ja paljudel põllumeestel peab olema veel väljaspoolt eh, talu mingi sissetuleku allikas, nad ei taha seda, nad tahaksid tegeleda sajaprotsendiliselt põllumajandusega, aga lihtsalt see, mis nad talust saavad, ei võimalda neil ära elada. ja tihtipeale on nad ka alla omahinna sunnitud müüma oma toodangut. nii et ma arvan, et on vaja tagada et paremini saadaks probleemist aru. meie siin põllumajanduskomisjonis väga palju räägime sellest, et on vaja harida ja teavitada tarbijaid sellest, kui oluline ühine põllumajanduspoliitika on, aga ma kardan, et algus peaks tegema meie institutsioonidega ja kontrollikojas ka, sest paistab, et reaalsusest on mõned järeldused siin aruandes väga kaugel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la Cour des comptes. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud kontrollikoja esimees. ma olen siin, et ma olen näinud et, et kakskümmend protsenti on vähenenud põllumajandustootjate arv, sellest rääkis ka kolleeg. tõesti äh, paljuks palju ja äh, nende suurus on kasvanud kakskümmend kaheksa protsenti, see on arusaadav ja töökohtade arv on vähenenud samas põllumajandustootmise väärtus üldiselt oli stabiilne, ütlete, ja rõhutate seda ja ütlete, et sissetulekud, mida põllumajandustootjad toodavad, on, on suurenenud. mis riigist te räägite, ma tahaks teada, millist riiki te silmas peate? Äh, kas neid riike, mida te toetate, mis ja mõningates riikides võib-olla tõesti on olukord paranenud, aga äh, äh toetused näiteks äh, põllumajanduspoliitika esiste, esialgsetele osalisriikidele on vähenenud. ja keskkonnapoliitikaga seos ei ole olnud tõhus ja põllumajandus suunatakse tööstuse suunas, tegelikult kõik see näitab, et see põllumajanduspoliitika ei olnud, ole olnud oma ülesannete kõrgusel ning äh, et Euroopa tasandil äh, tõelikult äh, ignoreeritakse neid tingimusi, milles elavad põllumehed päriselt Prantsusmaal. Sì, grazie Presidente. Grazie Castro. Un paio di, di sottolineature ringraziando la Corte. Ma tänan. Paar märkus ka minu poolt. Kõigepealt ma tänan kontrollikoda ettekannete eest. jah, kolleegid, eesmärgid on meil aluslepingus kirjas, Rooma lepingut ei ole keegi muutnud, nii et me peame kaitsma e, põllumajandustootjate tulu, see on aluslepingus kirjas ja me ei pea väga kaugele minema, kui me tahame teada, millised on ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid. jah, me räägime viiekümne neljast miljardist eurost aastas, aga me peame ka meeles pidama, et teistes riikides on kulud veelgi kõrgemad põllumajanduspoliitika vallas, tihti me unustame selle ära. kui me vaatame USA põllumajandusseadust, kaheksakümmend miljardit eurot, dollarit on seal eh, ja kaks koma viis miljonit on neil põllumehe, meil kümme miljonit, nii et peab ütlema, et toetuse efektiivsus on neljakordne seal võrreldes meie omaga. neli korda rohkem on neil toetust kui meil tootja kohta. nüüd aktiivsete põllumeeste arv kahaneb. ja põhjuseks on sissetuleku vähesus ja sellepärast ongi vaja suurem Eh, sissetulek tootja kohta saavutada, sellepärast meil on vaja uut põllumajandus, ühist põllumajanduspoliitikat, suurendada tootlikkust. suurem tootlikkus tähendab seda, et palgad tõusevad. meie siinsamas oleme poliitikud. komisjon ja nõukogu peavad tagama, et ÜPP reform tekitab suurema efektiivsuse ja väiksemad moonutused ja vähem kahjustab äh, keskkonda. ja need eesmärgid, mis Rooma lepingus kirjas on, ei ole kuhugi kadunud, ei ole muutunud. ja liikmesriikide strateegilised kavad tuginevad sellele ja mul on tõsine mure teatud põhiseaduslike probleemide pärast mõnedes liikmesriikides, kus eh, liikmesriigi kavad jagatakse regionaalseteks. suur tänu. vabandan, et ma ei kuulanud teie ettekannet, aga lugesin raporti siiski läbi ja tahaksin jällegi tänada Kontrollikoda selle tehtud töö eest siin on mitmeid olulisi punkte ning äh, ma arvan, et äh, kui me tahame, et äh, ühine põllumajanduspoliitika oleks legitiimne, peame nende üle mõtlema, aga on küsimusi, millel ei ole veel vastuseid ja ma tahaksin sellele täpsustust. kolleeg juba rääkis sellest, aga me peame tagasi pöörduma nende teemade juurde meil peab olema ühispoliitika põllumajandusvaldkonnas ühelt poolt ja samas ähm, me peame pöörduma tähelepanu rohkem, me peame pöörama rohkem tähelepanu liikmesriikide tasandile, ehk siis äh, räägime renatsionaliseerimisest. Äh, tahaksin teilt rohkem täpsustusi strateegiliste riigikavade kohta äh, ja eesmärkide osas on siin ka sellele liikmesriigile oma mõõde antud ja kui me üritame erinevaid eesmärke defineerida liikmesriigi tasandil, kuidas me siis saame üldse vältida äh, riikliku poliitika renatsionaliseerimist, kas teil on äh, mingisugune ettekujutus sellest, äh, strateegilised plaanid, millised need peaksid siis olema, võib-olla täpsustaksite natukene seda teemavaldkonda? rääkisite kaasrahastamisest äh, palju ja äh, selles e- aruandes ja ka rohestamisega seoses komisjoni ettepanek äh, kus on uued ökokavad, mis peaksid täiendama varasemaid ettepanekuid ning meil peaks olema keskkonnaga seotud tingimuslikkus tugevamalt välja tulema tu, esindatud ja see peaks puudutama kõiki põllumajandustootjaid. ja kuidas see siis on praktikas, ma tahaksin ökosüsteemi reeglid ja kaasrahastamine me tahaksime ju täielikku Euroopa lisandväärtust. ja kuidas ähm, hakatakse sellist ökokava rahastama, kui me jätame põllumajanduspoliitika omaette täna, siis liigume vales suunas ja kui me laseksime Euroopa põllumajandustootjad vabale turule, siis ma ei tea, äh, kuidas oleks konkurentsiga, tootlikkusega, viiskümmend aastat oleme me rääkinud sellest tootlikkusest, aga tegelikult põllumajandustootjate arv väheneb kogu aeg ja kõik küsimused on omavahel seotud, kõik valdkonnad on omavahel seotud, me ei saa konkurentsi küsimust käsitleda toiduainete kvaliteedist eraldi või tervisest eraldi. meil on palju probleemi praegu inimtoimede tervisega seoses, mm, rasvumine ja nii edasi, kõik see on seotud meie toiduainete kvaliteediga ja see on jällegi seotud meie tuleviku põllumajandusmudeliku, mudeliga, toiduainetega varustatus, põllumajandus, rahvatervis, kõik on koos Äh, ja omavahel seotud ja kas peaks igasugust põllumajandustoetust toetama alati ja kas peaks kasutama samasuguseid vahendeid, sõltumata sellest, millise põllumajanduse liigiga on tegemist. Äh, väga palju on neid küsimusi ja kui me ei ole vastanud kõigile nendele küsimustele, ka toiduainetega varustamisega seotud küsimusele, äh, ja toiduainete osas sõltumatuse küsimusele, siis meil ei ole üldist poliitilist tervikpilti olukorrast prawie viis minut. Pan poseł Flanagan. peaaegu viis minutit. nüüd härra Flanagan uh,. ma tänan. jah, kui kuulda kakskümmend kaks protsenti viie aasta jooksul on vähenenud ettevõtjate arv, siis eh, kui selline trend jätkub, siis tulemuseks on pisike arv ainult põllumehi lõpuks ja et tulu olevat kasvanud jah,. jah, kakskümmend kaks protsenti ettevõtjate vähenemine, siis eh, alles jäänud ettevõtted on suuremad ja sellepärast on sissetulekud kasvanud ja tulevikus kasvavad eh, edasi selle arvelt, et eh, talumajandite arv vähendab, lõpuks kümme tükki jääb. ja praegu meil on tuhanded-tuhanded põllumehed veel kes toidavad kohalikke. kas selline trend on täiesti vältimatu ja huvitav, kas Kontrollikoda viib läbi samasuguse uurimise, viis läbi samasuguse uurimise ka enne viimast ÜPP-d, reformi ja kui jah, siis millised olid selle tulemused ja kas need meeldivad teile nüüd tagantjärele vaadates? Nikolson Thank you very much, Chairman uh.... ma tänan. minagi tänan Kontrollikoda. mina tahaks pisut teistmoodi läheneda. Äh, peame küsima, et mida me tahame põllumeestelt? mida tahetakse äh, põllumajanduselt, mida tahetakse, et põllumajandus annaks pärast hullulehma tõve me hakkasime mõistma, et toiduained maksavad raha ja kui te õiget hinda ei maksa, siis jääte ilma. põllumajandustootjad toodavad üldjoontes head toiduaineid hea hinnaga ja miljonäri nende hulgas ei ole siis, aga kui mõni on, siis nad on hobitalunikud ja raha teenisid miljonäriks saamisel varem. nii et miljonäriks põllumajandusega ei saada. domineerib VKE ja väga raske on ellu jääda ilma toetusteta sellel. ja VKS toetate põllumeest otse toetuste kaudu või maksate rohkem supermarketis, kui te toiduaineid maks-, ostate? jah, et raha siin madrad sisse peidetakse. jah. ma arvan, et kui seal kunagi oligi midagi, siis sellest on väga vähe järgi jäänud ja kunagi tõesti oli võib-olla ohutum madratsi all hoida raha kui pangas. aga ma olen kindel, et ikka ja jälle me kuuleme ühte ja sama juttu, et väheneb ettevõtjate arv, ettevõtjad eh, põllumajandussektoris vananevad ja siis tuleb küsida, et, et kuna see trend jätkub, et kuhu see siis välja viib, kus see lõpp on? jah, võib äh, mõelda sellele, et mehhaniseerimine on abiks olnud ja põllumajandustootjad on tõhusamaks muutunud oma töös, aga see tähendab ka, et kulutusi on tehtud. ja me tegelikult ei vaata, mida see kõik maksab, et hoida põllumajandusettevõtte tänapäeval hästi varustatud ja tõhusana töös ja olla valmis täitma need nõuded, mis tootjatele on peale pandud ja veel olla konkurentsivõimeline, konkureerida tootjatega väljaspool Euroopa Liitu. mina olen Põhja-Iirimaalt ja e, me lahkume ÜPP-st ja meie piirkond ei ole hästi tuntud piirkond ja keegi ei käi meile ka rääkimas, mis toimuma hakkab. nii et suured väljakutsed seisavad meie piirkonna ees. jah, ma ei taha, et keegi teinegi Euroopa Liidu hullemasse olukorda satub seetõttu, et Ühendkuningriik lahkub. kui me vaatame investeeringuid, eh, mida tuleb teha põllumajandusse, siis paljud eh, piima tootjad teavad, et kui nad eh, lüpsimasinaid eh, ei suuda paigaldada, siis pojad lahkuvad, eh, lahkuvad ettevõttest, sest nemad käsitsi lüpsma ei hakka. noored tahavad paremaid elutingimusi, kui nende vanematel olid. meil oli hiljuti äh, kaks Brasiilia põllumajandusministrit külas, üks vaatab, tegeleb suurfarmidega, teine väikeste sotsiaalsete ettevõtjatega. kaks erinevat ministrit ja ma arvan, et meiegi peame äh, nii lähenema, aga ei saa, et põllumajandust ettevõtjatele räägitakse, et nemad peavad äh, võistlema ülejäänud maailmaga, aga samas võitlema bürokraatiaga ja kogu maailm võib äh, tulla meile siia oma toiduainetega, mis on toodetud hoopis madalamate nõuete kohaselt. ja sellepärast noored ei jäägi maale. ma tänan. see, mida härra Nikolson äsja ütles, oli täpselt seesama, mida mina tahtsin öelda möödunud nädalal, reedel eh, härra Heitemaa, minu kolleeg, andis intervjuu raadios ja ütles, et põllumajandustootjatel ei ole vaja otsetoetusi, vaid peavad olema nad innovaatilised. ja põllumehed kohe reageerisid. Neil on öö, eh, robotid, mis lehmi lüpsavad, aga kui ei oleks raha tulnud Brüsselist, siis huvitav, Ehm, kui palju oleks üldse alles jäänud ja toime tulnud põllumajandustootmisega. Teie kontrollikojas teate, millised on arvud ja me muidugi tahame teie kommentaare nende arvude kohta kuulda. aga De Castro siin rääkis, et innovatsioon on oluline. aga innovatsioon nõuab raha. jah, suured tõesti kasutavad innovatsiooni ja kontrollikojad te saate eh, jah, arvutada ja näete, et kuidas suurfirmad talitavad, neil on oma mänedžer, nad soetavad eh, tehnikat eh, ja nad ka sõlmivad kasulikke tehinguid teistes riikides, neil on võimu, et seda teha. ja nii need juhid, suurfirmad teenivad üha rohkem ja rohkem raha aga mis toimub külades, külad samal ajal hävivad, sest äh, rahvas ei saa palka. nii et ühelt poolt need suur-suured ettevõtted, teiselt poolt pereettevõtted ja need peretalud on tegelikult maapiirkonna süda ja tuum. nii et sellest me räägimegi ja see on asja olemus. nii et kui midagi ette ei võta, siis jäävad tühjad käed. tõuse Um, ma tänan. jah, ma jätan kõik need poliitilised küsimused ja eesmärgid oma kolleegile Anjotisele. mina tulin siia, et öelda paar sõna äh, Äh, selle dokumendi kindlustusaspektide kohta. kontrollikoda lõpus ütleb, et meil on vaja korralikku aruandlust ja auditiahelat ja nii edasi, komisjon on sellega nõus ja see on see uus rakendusmudel just. aga äh, see arutelu, mis teil enne oli põhitoetuskavade üle, siis paljud ütlesid, et see on liiga keeruline olnud ja sugugi lihtsamaks ei ole läinud. meie arvame, et üks peamisi küsimusi, miks probleeme, miks praegune ÜPP on nii keeruline, meil tuli välja töötada eeskirjad, mis kõigile sobinuks ja toetuskõlbulikkuse eeskirjad, toetusõiguste eeskirjad, mis kõigil oleks ühesugused aga nüüd jäetakse see liikmesriikidele, nemad tohivad eh, kehtestada tulevikus eh, eeskirju, mis sobivad paremini nende oludele ja sellise ühe mõõduga kõikide võtmine eh, tuleb otsustada, et mis on see riski tase ja nii edasi liikmesriigid hakkavad kehtestama eeskirju toetuse saat-, saajatele nii, et need vastaksid nende kohalikele oludele. ja pluss meil on ka üle Euroopa Liidulised eesmärgid, millest härra Anjutis räägib. ja siin üks äh, viide oli ka uuele rakendamismudelile. ei, mõte ei ole selles, et et tulevikus toetused lõigatakse ära, kui mõned sihtmärgid jäid täitmata. mõte on hoopis selles, et need sihtmärgid kehtestatakse liikmesriigi tasandil. nii et see uus rakendamismudel on suhe liikmesriigi ja komisjoni vahel, kus siis lepitakse kokku eesmärgid ja tulemused ja ka kulude ja tulemuste vahekord, aga see ei ole mitte üksikute ettevõtjate tasandil. ei, väga palju on ka välistegureid, mis mõjutavad üksikuid ettevõtjaid, nimelt liikmesriik on see, kes peab saavutama eesmärgid, mitte üksik ettevõtja ma loodan, et see on nüüd selgem. ja tahan öelda, et me tervitame väga seda infodokumenti. Äh, komisjon äh, loeb ka siit välja, et ikkagi see uus rakendamismudel on positiivne ja me töötame nüüd äh, õigusloomeliste ettepanekute kallal. Uh, ka minu poolt on suur tänu teile ja ka kontrollikojale, et me saame kommenteerida seda infodokumenti ja uus rakendusmudel on kõige olulisem punkt, sellepärast et siin lähtutakse eesmärkidest ennekõike ja sellega teeme vastuse küsimustele, mis on seotud põhitoetuskavaga, millest just rääkisime. kui meil on liikmesriikidega erinevad lähenemised, siis äh, me peame lähtuma eesmärkidest ja eesmärgid ei ole öö, äh, konkreetse põllumajandustootja sissetulek, vaid tegemist on sellise turvavõrgu lähenemisega sissetulekule, mis võimaldab liikmesriikidel eristada seda, mida nad teevad, nii nagu turvavõrgu lähenemine hinnasekkumisega võimaldas liikmesriikidel rakendada samasugust süsteemi siis, kui hinnad alanesid, et surve farmidel oleks väiksem. oluline on aga see, et me liigume tulemustele, tulemustepõhisele soorituse suunas ja et me siis ka mõõdame seda sooritust ning täpsustame, mida me tahame saavutada. see, et meil on väga palju küsimusi seoses sissetuleku seot-, toetusega, on suurepäraseks võimaluseks selle tegemiseks me peame faktid õigelt paika panema, ilma faktideta ei ole meil mingisuguseid näitajaid, ega me ei saa ka mõõta oma saavutuste, saavutusi. faktid ja arvamused on äh, sageli erinevad, aga on üks valdkond, kus faktid ja arvamused langevad kokku, nimelt põllumajandussektor ei ole sektor, kus äh, oleksid suured kasumid vastasel korral me ei saa selgitada seda, miks põllumajandussektorist inimesed üha rohkem lahkuvad ja lahkuvad. loomulikult ähm, see on seotud äh, tööjõu tootlikkusega, aga samas on ka igasuguseid erinevaid muid survetegureid, mis äh, on reaalsed põllumajandussektoris. meil on arutelu juba viimased viisteist aastat äh, olnud selle üle, kas ühise põllumajanduspoliitika tegevus peaks olema suunatud põllumajandustegevusega äh, loodud kasumile või sissetulekule konkreetse põllumajandustootja jaoks. siin te selgitate täpsemalt seekord, miks need arvamused on erinevad, teie lisas tuleb selgelt välja, et see, mida me peame tegema, on keskenduda põllumajandustootjate äh, tulu suurendamisele. ma tõstatan selle teema sellepärast, et ühise põllumajanduspoliitika eesmärgiks ei ole tegelikult liikmesriikide äh, pädevusse kuuluvate valdkondade üle otsustada. ja maksustamine tegelikult on liikmesriigi poliitika, äh, pensionisüsteemid, äh, mis äh, tegelikult määravad väga palju selles, kas põllumehed jäävad oma töö juurde või mitte, see on liikmesriigi pärusmaa, pärimisõigus on liikmesriigi pärusmaa, maaturg nii-öelda on liikmesriigi pärusmaa ja seetõttu oleme korduvalt öelnud seda, et see, et otsetoetused mõjutavad negatiivselt maa hinda, ei ole faktipõhine lähenemisviis. vaadake ka Euroopa põllumajandusökonoomika äh, ülevaadet, kus on väga selgelt faktid paigas selle kohta, mida oleme juba aastaid öelnud. tegemist on üsna hiljutise trükisega tahaksin seda seetõttu teile siin tutvustada ja me peame siis nüüd küsima tegelikult, millele me suuname oma pingutused, kas põllumajandustootjale või maale põllumajandustootjale suunamine tähendab seda, et meil on vaja tervet armeed, kes uurivad üksikasjalikult, mida põllumehed teevad. kui me keskendume hektaritele, vald, piirkondadele, farmidele, siis eh, see aitab paremini põllumajandusettevõtete majandus- ning keskkonnategevust ühendada ning mõningaid probleeme vältida. meil võivad olla äh, põllumajandusettevõtted, kes on keskkonna seisukohast äh, tipptasemel, aga nad ei teeni piisavalt raha selleks, et nad jääksid turule. aga on ka neid, kelle majandusnäitajad on parimad, aga keskkonna jaoks on nende tegevus äh, vilets ja konsulteerimise käigus põllumajanduspoliitika tulemus, tuleviku üle, kui on näiteid selle kohta, kuidas meil on rohkem lähimuspõhimõtet ja lihtsustamist, siis äh, see kõik tuleb äh, heade tavade kaasaajastamise kaudu ja samal ajal on pööratud tähelepanu nii majandusnäitajatele kui ka keskkonnale. meil on äh, oma platvorm, kus on heade tavade kohta päris palju informatsiooni ja see on üks valdkond, kus meie arvates äh, me peame äh, suunama oma lähenemist tulevikus. ja lõpetuseks me räägime siin eesmärkidest, mõjuhinnangust, ettepanekutest me tahame tasakaalustatud lähenemist, kus oleks äh, majandus, sotsiaalne ning keskkonnakülg äh, tasakaalustatult äh, esindatud, mis puudutab poliitika majandus ning keskkonna aspekti, siis me oleme ühisseisukohal, et majanduse valdkonnas on meie tulemused paremad kui keskkonna valdkonnas, midagi ei ole päris läbi kukkunud ja midagi ei ole päris roosiline, aga ikkagi. oluline, huvitav aga on see, et lõhe oli meil sotsiaalvaldkonnas ja nüüd on päris pikkade, päris põhjalike andmete põhjal maksemäärad äh, äh, kõikide sammaste all ning vaesust puudutav statistika natkond tasemel. kõik see näitab, et see lõhe esineb kõikjal see mõjutab positiivselt maja, majanduskasvu, töökohtade loomist ning äh, see on seotud äh, tootmisest äh, lahku seotud toetustega. ma tervitan siis üldiselt selle infodokumendi üldist suunda, kuid tervitan palju rohkem avalikku arutelu pärast seda ettepanekut, see aitab meil paika panna meie eesmärgid Äh, selle, kuidas paremini oma tegevust suunata ning äh, mis peaks olema ühise põllumajanduspoliitika lisaväärtus. lugupeetud härrad, äh, aeg on napp ja jääb ühe väikse vähemaks. härra Hausling pool minutit ja härra Tess pool minutit, palun. komisjon räägib meile juba pikka aega, kui ilus see uus kord saab olema aga mida te konkreetselt ette panete, te teete lihtsalt ilusaid sõnu praegusel hetkel. rääkige konkreetsemalt, te räägite nüüd siin sellest, eh, et tuleb reguleerida liikmesriikide ja eh, Euroopa Liidu vahelisi suhteid, aga see ei ole üldse seotud ju eh, põllumajandustootjatega. ja veel üks asi, mis mind ärritab. Te vast kõik teate seda jänese ja kotka mõistulugu. ja siili mõistulugu. meie volinik öö, äh, öö, äh, praegusel hetkel tervitab just uut vabakaubanduslepingut Mehhikoga, samal ajal meie inimesed kannatavad äh, kuigi seal ja seal valitsevad täiesti teistsugused standardid, selline süsteem ei saa toimida siis mainiti siin Brasiilia äh, perefarme, äh, äh, kus on sada kaheksakümmend hektarit, minu arusaam on väiketalust hoopis teistsugune, sellised süsteemid ei saa üheskoos toimida sel-, need ei saa koos toimida. aitäh, härra Tess. aitäh, härra esimees. ma olen harva härra Oislingiga ühte meelt täna, aga siiski meil on vaja vähem äh, bürokraatiat, nagu komisjon ütles, et äh, komisjon ütles, et äh, bürokraatiat tekitavad juurde pigem liikmesriigid. Saksamaal on aga kuusteist erinevat liidumaad, mille vahel on samamoodi suur bürokraatia nagu liikmesriikide vahel Euroopa Liidus Äh, ma ei hakka siin ütlema, et äh, Agri peadirektoraadis nelikümmend protsenti inimestest on üleliigsed, aga äh, ei saa süüdistada ka ainult liikmesriike. minu arvates need praegused ettepanekud ei aita kaasa mõistlikule ÜPP tulevikule kaasa. ma oleksin oodanud komisjonilt samamoodi mõistlikke ettepanekuid, nagu me saime kontrollikojalt. aitäh! ma vabandan, aga mul on e, e, kas mul ei jää nüüd mulje, et komisjon on kõik valesti teinud? vahest sai midagi ka hästi tehtud. aga tänane arutelu on pigem natukene nagu teoreetiline, ehk siis me võime ka nii rääkida. loomulikult ei pea vastama kõikidele küsimustele, aga võt-, võtke lühidalt teema kokku. Thank you, Mr Chairman, thank you members of the committee for all the questions. suur tänu, härra esimees, suur tänu, komisjoni liikmed. kõikide kommentaaride eest ma võtaksin asjad kokku ja kui lubate, siis äh, paluksin ka kolleegil paari sõnaga minu sõnavõttu täiendada. aga kõigepealt äh, tahaksin öelda, et ma tõesti äh, hindan kõrgelt teie arvamust, teie olete rahva esindajad, Euroopa kodanike esindajad. Teie loota uue ühtse põllumajanduspoliitika ja kõik minu kommentaarid äh, on esitatud kogu austuse juures äh, teie väga asjakohasele tähtsale rollile. isegi kui äh, võib-olla jääb mulje, et ma olen liiga otsekohane. keegi ütles, et tegemist on poliitilise dokumendiga. see ei ole poliitiline dokument. see on dokument, kus meie kordame neid märkusi, kommentaare, soovitusi, mida me oleme varem teinud oma audititöös, raportites, mida me oleme saatnud Euroopa Parlamendile, kommentaaridele, mida me oleme teinud pärast äh, liikmesriikide olukorraga tutvumist, kui meie audiitorid on käinud kohapeal reaalsusega tutvumas. ühtne põllumajanduspoliitika kas siin on oluline see, kui suured on rahastamismäärad, olgu need suured või väikesed, ma ei tea, kas need on suured või väikesed, see ei ole meie äh, kontrollikoja roll otsustada. see, mida kontrollikoda saab otsustada ja öelda, on see, et äh, ühtekuuluvuspoliitikasse kuulatakse, kulutatakse kolmkümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvest. kas see on palju, kas see on vähe, kogu austuse juures teie suhtes, see on teie arvamus, mitte minu arvamus. minul selles vallas arvamus puudub, sellepärast et mina olen audiitor. keegi siin ütles, et meil ei ole vaja rohkem statistikat. võib-olla olen teiega päri. isegi kui ma arvan, et mõningad mõõdikuid, statistilisi näitajaid oleks meil rohkem vaja, mis puudutab äh, põllumajandustootjate sissetulekut. seal on teatavaid puudujääke, aga võin teiega nõustuda, et ega meil väga palju seda statistikat juurde vaja pole. aga äh, soovime, et õiguslooja võtaks arvesse statistikat, äh, siis kui töötatakse välja uut ühtepõldset põllumajanduspoliitikat pidage andmeid silmas, pidage statistikat silmas ning äh, ärge lähtuge eelarvamustest. vaadake arve, tutvuge tõsiasjadega ning lähtuvalt nendest äh, näitajatest ning tõsiasjadest langetage oma poliitilised otsused. kust meie andmed pärit on? kõik andmed selles dokumendis on pärit konkreetsest allikast konkreetsetest allikatest ja kui allikas ei ole teile selge, siis me võime need allikad paremini välja tuua. aga kõikide andmete puhul me võime öelda, mis nende andmete allikad on, kust need pärit on. mis on Kontrollikoja jaoks Euroopa lisaväärtus, küsis keegi teie seast Euroopa Kontrollikojal ei ole mitte mingisugust Euroopa lisaväärtuse määratlust sellepärast et see ei kuulu Euroopa Kontrollikoja pädevusse. meie ülesandeks ei ole paika panna Euroopa Liidu halduskoostöö peamiseid määratlusi ja kontseptsioone. isegi siis, kui me rääkisime Euroopa Liidu rahastamise tulevikust, siis ütlesime juba omalt poolt välja, et selge kontseptsioon Euroopa lisaväärtusest peab olema midagi, mille üle otsustavad õigusloojad, see ei ole Euroopa Kontrollikoja otsustada. see, millele me tahame tähelepanu juhtida, on see, et see ei ole praegu selge ning õigusloojad peavad selle täpselt paika panema. keegi ütles, et suhtun optimistlikult uute rakendamismudelisse suhtun optimistlikult liikmesriikide strateegilistesse plaanidesse. ma ei ole optimistlik, aga ma ei ole ka pessimistlik. ma ootan konkreetseid ettepanekuid, et näha, kuidas liikmesriikide strateegilised plaanid paika pannakse, milline on komisjoni roll ja milline on kogu sooritusraamistik, mis paika pannakse ühtse põllumajanduspoliitika tulevikuga seoses. ühesõnaga, elame, näeme. ma ei ole ei optimistlik ega ka pessimistlik. kas põllumaja, põllumajanduse rahastamiseks on ühine põllumajanduspoliitika vajalik? ma ei tea. meie tõstatasime oma dokumendis te-, erinevate mehhanismide küsimuse, millega saab probleeme lahendada. ülemmäärad on üks võimalus ja meil oli, me nägime probleemi seoses äh, põhitoetuskavaga. keegi ütles, et me ei rääkinud äh, keskkonnast, jah, rääkisime keskkonnast, ma tutvustasin seda praegu lühidalt, aga äh, eridokumendis, infodokumendis on terve peatükk ühtse põllumajanduspoliitika seostest keskkonnaga, panusest keskkonna parandamisse ja selleks annan äh, sõna oma kolleegile teie lahkel loal, härra esimees. suur tänu, härra esimees. mis puudutab keskkonda, siis tegemist on tõesti ulatuslikult Äh, tegemist on põgusa dokumendiga, kokku kolmkümmend lehekülge, keskkonnast ei räägita väga põhjalikult, vaid me mainime siiski peamiseid ülesandeid, millega me Euroopas silmitsi seisame, peamiseid probleeme, millega silmitsi seisame ning millised on meie raskused seoses kliimaeesmärkidega ja juhime tähelepanu sellele, et ühisest põllumajanduspoliitikast üksi ei piisa. seda olen ma varem ka öelnud, ühine põllumajanduspoliitika peab olema öö, äh, kooskõlastatud teiste eesmärkidega ja see üks eesmärk on ka kliimaeesmärk, selles pole vähimatki kahtlust, selles vallas võib asju paremini teha, kui on tehtud varem. tahtsin paari sõnaga rääkida natukene ka andmetest ja statistikast. ma arvan, et oleme päri sellega, et andmeid on üüratult ja mis on probleem, on nende andmete asjakohasus ning kvaliteet seoses meie ühtse põllumajanduspoliitika eesmärkidega aluslepingutes. aluslepingute eesmärgid on õigusloome kaudu konkreetsemaks muudetud ning meie tõdesime, et probleemiks on see, et mõningad näitajad, mida kasutame tulemuste tasandil, ei ole tegelikult eriti asjakohased. ja et selleks, et meil oleks ühtsem ja loogilisem süsteem, peame me töötama kvaliteedi kallal ning meil on vaja ka täiendavaid andmeid, pisut täiendavaid andmeid mõningates poliitikavaldkondades. Need andmed, mida kasutasime sissetulekutrendidega seoses, on andmed, mida komisjon avaldab äh, Eurostati põhjal. juhtisime oma varasemas raportis tähelepanu sellele, et äh, nende andmete kvaliteet äh, on mõnikord küsitav, aga need on parimad andmed, mis on meie käsutuses ja seetõttu me ka neid kasutame. aitäh! suur tänu, härra esimees, et meile sõna andsite. jah, see oli siis teie päev meie komisjonis, te olete palju tööd ära teinud ja Te rääkisite palju, meie arutelud olid huvitavad, väga paljud asjad on ainult uute arutelude alguseks, aga igal juhul suur tänu teile ja lõpetame siis selle päevakorrapunkti käsitlemise. kui äh, lubasin teil natukene rohkem rääkida, siis mõnikord tuli mul ka ise uni peale, mõnikord see niiviisi juhtub, aga nüüd on aeg napp Äh, nii et suur tänu teile ja tänu, suur tänu kõikide, kogu personalile ja kõigile, kes täna siin on kohal olnud, suur tänu ka meie parlamendiliikmetele ning komisjoni esindajatele. Läheme nüüd edasi, päevakorrapunkt number seitse, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve, volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks, raportöör härra Ramon Luis Valkasser-Sisso. suurepärane pikk nimi Äh, mida tavaliselt pikalt välja ei öelda meie komisjonis. juhtkomisjon on selle arvamuse puhul ähm, eelarvekomisjon ähm, ning vastutavas komisjonis on raportööriks äh, kolleeg Daniele Viotti ning ähm, meil on oma soovitus siis omalt poolt seoses äh, parlamendi mandaadiga kolmepoolseteks läbirääkimisteks, see on esimene reaktsioon eelarve projektile kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kohta ning seda tuleks tutvustada komisjonile mai lõpuks. komisjonid võivad esitada oma arvamusi kahekümne esimese juunini ning ähm, meie põllumajanduskomisjoni arvamus äh, koostab härra Ramon Luis Valcarcel Siso. Äh, palun, härra. suur tänu, härra esimees, et mulle siia sõna andsite ja suur tänu teie lahkete sõnade eest ähm,. minu perekonnanime aadressil, mis äh, ühendab endas nii minu ema kui isa perekonnanimesid. ma arvan, et see arvamus on väga oluline meie äh, komisjoni seisukohast see käsitleb järgmise aasta eelarvet ning tekstis olen juhtinud tähelepanu tähtsatele küsimustele äh, Äh, mis peaksid aitama meil saavutada Euroopa Liidu peamisi eesmärke ning äh, tagama stabiilsuse põllumajandussektoris. me ei taha mitte mingisuguseid kärpeid näha, see tuleb selgelt välja tuua sinna, see on äärmiselt oluline, iseäranis kui me võtame arvesse seda, kuivõrd volatiilsetes oludes on põllumajandus äh, pidanud viimaste aastate jooksul hingitsema ning äh, nii, nagu ma kogu selle ametiaja jooksul olen öelnud, olen juhtinud tähelepanu sellele, et me peame võtma meetmeid selleks, et kuidagi leevendada äh, Venemaa veto negatiivset mõju. ja me peame pikendama seda abi, mis kolmekümnendal juunil aegub, sellepärast et Venemaa embargo endiselt mõjutab meie ekspordimäärasid. kasutaksin siinkohal ka võimalust ning kordaksin üle, et Euroopa Komisjon peaks esitama ettepaneku eh, erakondsete meetmete muutmiseks, et neid saaks muuta struktuurilisteks meetmeteks, paistab, et Venemaa embargo lõppu pole näha, otse vastupidi ja kui tutvuta minu koostatud äh, arvamusega, siis näete, et olen esitanud äh, ka mõningaid äh, arvamusi ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, mõningaid argumente. me peame looma kriisireservi, mis oleks mitmeaastane ning mis ei oleks seotud otsetoetustega. see peaks siis olema seotud maksetega. oma arvamuses tahaksin kutsuda liikmesriike üles abi noortele põllumajand-, põllumajandustootjatele, uuele põlvkonnale suurendama. me kõik tunneme muret sellepärast, mida kohutav Brexit kokkulepe võiks kaasa tuua kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvele. ning kõige olulisematest teemadest tahame kindlasti komisjonis rääkida, mul on väga hea meel äh, tutvuda teie muudatusettepanekutega, ma olen veendunud, et läbi teie muudatusettepanekute jõuame parima võimaliku tekstini ning kuulan huviga kõiki teie märkusi ja olen valmis teiega koostööd jätkama, aitäh! aitäh! esimesed saadikud on juba sõna soovinud. esimesena härra Tarabella no,. suur tänu, ma ei räägi tegelikult enda nimel, räägin kolleeg Jean-Paul Denanot nimel, tema on variraportöör sotsiaaldemokraatide perest üks osas tahaksime, et me tooksime sisse sotsiaalse tasakaalu lõikesse kaks, tahaksime mitte rõhkuda ainult äh, stabiilsusele põllumajanduse eelarves, vaid ka hindade äh, muutumisele, hindade volatiilsusele ja ja siis äh, samuti põllumajandust tuleb arvesse võtta ka ähm, kaubandusläbirääkimistel. lõige äh, viis, ta soovib, et mainitakse äh, seda, et Brexit ei tohiks mõjutada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet, sellepärast et Ühendkuningriik on valmis oma kohustusi kandma mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni. ja lõige kuus, sellega võib nõus olla kriisireservi osas, kriisijärvi eesmärgiks peaks olema maa, põllumajanduskriiside lahendamine ja peaks olema äh, ja ta soovib, et siin mainitakse kontratsüklilisi tõelisi maksete programme. lõige seitse ähm, härra Tänanov arvab, et see on suurepärane, ainult äh, siia tuleb tuua sisse äh, keskkonnasõbralikud kultuurid, nagu näiteks äh, liblikõieliste äh, vahelduv külv äh, teiste kultuuridega. ja äh, ma, me kindlasti kuulame huviga ära, mida teil on öelda, härra raportöör, ja suur tänu kõikidele teistele ka. kiitoksia, puheenjohtaja. tänan, ütleb proua Katainen äh, tahaksin ALDE nimel tänada arvamuse koostajalt tasakaalustatud arvamuse eest. kõik olulised punktid on siin arvesse võetud, nagu näiteks põlluma-, noorte põllumajandustootjate toetamine, põllumajanduse tulevik. ma olen arvamuse koostajaga ühel meelel, põllumajanduse eelarvet ei saa praegustes oludes kärpida, sellepärast et põllumajandustootjate tulud on nelikümmend protsenti teiste sektorite keskmisest. olen samal seisukohal, et Venemaa embargoga seotud toetust tuleb jätkata, iseäranis Soome ja Läänemere riigi piimatoot-, riikide piimatooted ka kannatavad kui me ei leia Venemaa suu-, Venemaa suurust uut turgu. ja me teame, et Euroopa Liidul kahe tuhande viieteistkümnendast, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on äh, reservides äh, juba äh, to-, kümnete tonnide kaupa äh, Äh, rasvatud piimapulbrit, mida hakatakse nüüd kõrvaldama ja see on äh, piimahinnad veelgi alla toonud ja kaks ja pool senti on veel piima hind langenud viimastel nädalatel, see võib olla ellujäämise küsimus äh, paljude piimatootjate jaoks. rasvatu piima pulber selle varusid tuleb kasutada nii, et äh, selle mõju oleks piimatootjatele võimalikult väike. ja äh, kvooti, kuna piimakvoot enam ei ole, siis äh, tootmise otsused langetavad tootjad ise ja vabatahtlikke piiranguid raku-, rakendatakse vähe, aga seda tuleks siiski teha. me peaksime ka piimaturgude ülekuumenemise all kannatanud piimatootjate korvamiseks, kadude korvamiseks ette näge-, nähta, tuleks ette näha vahendid, seda, sellele tuleks mõelda ka seoses ühtse põllumajanduspoliitika uuendamisega. Obrigado. Eu não vou repetir muito daquilo que foi dito. Aitäh kordaksin üle paar asja, mida eelkõnelejad juba ütlesid, olen nendega nõus, on minu, minu arvates väga oluline see, et keskpunktis meie poliitika puhul oleks äh, talunike sissetulek, äh, see on otsustav faktor. see peaks olema meie poliitiliste otsuste aluseks vaatamata öö, sellele, milline on öö, põllumajanduspoliitika mõju eelarvele ja kõikidele nendele argumentidele, et me anname põllumajanduse jaoks liiga palju raha ära. vaatamata sellele on põllumajandustootjate sissetulekud vähenenud võrreldes teiste majandussektoritega. ning see on arusaamatu ning vastuvõetamatu sissetuleku puhul tuleb teha kõik, mis võimalik, et äh, suurendada sissetulekuid, äh, tagamaks ka, et meil on noori talunikke, äh, siis me saame peatada inimeste äravoolu. seeläbi saab tagada ka, et põllumajandus oleks rentaabel. tänane arutelu näitab ka, kui abitud on praegused instrumendid. me ei suuda isegi tagada seda, et öö, hinnad stabiilseks jääks, selle asemel hinnad hoopis langevad. ning me ju teame, et põllumajandustootjate sissetulekud mitte ei tõuse, vaid vähenevad veelgi see aga kahjustab stabiilsust. me peaksime siin võib-olla rääkima ka nendest öö, äh, öö, äh, põl-, äh, nendest hinnakõikumistest, sellel ei ole mingisugust pistmist ju kliimamuutusega, vaid eh, see on poliitiliste otsuste tulemus. näiteks eh, eh, see Venemaa embargo, sõjaoht, erinevad kaubanduslepingud, kõik see mõjutab olukorda. meil on tegemist poliitilise ohuga, mis toob kaasa hinnakõikumised. kui aga kõikumised tulenevad poliitilistest otsustest, siis ei peaks neid kompenseerima võib-olla mitte põllumajanduse eelarvest. siin võiks kasutada ka muid öö, äh, vahendeid, kui põllumajandusvahenditest ei piisa tagamaks, et põllumajandustootjad ei langeks kriisi ohvriks. me peame äh, need poliitilised oh-, ohud kõrvale äh, hoidma äh, keskkonna ja kliimaalastest ohtudest ning poliitilistest ohtudest tulenevad probleemid tuleks leevendada tavavahenditest mujalt e e eelarvest. Mercosuri kokkulepe näiteks vähendas ähm, liha hinda, selle eest ei vastutanud ju põllumajandustootjad, aga sellele ei ole reageeritud. seega tuleks seda kompenseerida eelarvest mujalt. aitäh! nüüd komisjon, palun. aitäh! jääksin praegu üldsõnaliseks, sest kahekümne seitsmendal mail, nagu te teate, tuleme me välja eelarveprojektiga ning siis saab uurida kõiki üksikasju. paar kommentaari, otsetoetused. siin te näete üsna stabiilset olukorda eelarves kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks on väike muudatus äh, Äh, mõningate liikmesriikide puhul on teatud ülekanded äh, maaelu arengusambasse, aga muidu on olukord liikmesriikides üsna rahuldav. turumeetmed. praegusel hetkel ei näe me mingisuguseid suuri probleeme kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks, loomulikult oleme valvsad ja valmis reageerima, kui vajalik peaks olema kui tekib mingi ettenägematu olukord, aga praegusel hetkel midagi ette näha ei ole. siis see ülemmäär, see üldiselt ju tähendab, et öö, finantsdistsipliin puudutab ka kriisireservi kogumist, kriisireservi mainite te ka oma resolutsioonis, võtame arvesse seda, ka teie kommentaar Omnibussi kohta, võtame arvesse ning komisjon teeb oma äh, uue MFF-i ettepaneku mai alguses ning äh, seal on ka uue ÜPP ettepanek ning siis te kindlasti näete, et teie ettepanekuid ja kommentaare on arvesse võetud. maaelu areng. kulukohustused on äh, kooskõlas kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eesmärkidega kahe tuhande üheksateistkümnes aasta saab olema väga kõrgete maksete aasta, süsteem ju on nüüd täistuuridel tööle hakanud, seega kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta öö, öö, eelarvest tuleb öö, liikmesriikide maksesoove õigeaegselt ka täita. nagu alati öö, saadame me teie komisjoni sekretäriaadile ka öö, numbriliselt meie eelarveprognoosid niipea, kui nad olemas on. nüüd paar konkreetsemat kommentaari teie resolutsiooni projekti kohta, punkt neli. erakorraliste meetmete vastuvõtmine äh, puu- ja köögiviljade sektori jaoks, me mõistame seda, aga, aga praegusel hetkel ei ole mõistlik neid alles jätta. pidage meeles, et neli, neljandat aastat juba kestab Vene boikott ning me oleme sektori poolt kuulnud, et on leitud uusi eksporditurgusid selleks, et hakkama saada Vene embargoga. loomulikult on meil erinevad kavad ka maaelu arengu öö, all öö, olemas, et reageerida, kui vajadus peaks tekkima. siis punkt viis, Brexit. jah, võtame selle ka, seda ka arvesse. siin on ka tehtud ettepanekuid, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta ettepanek äh, või siin räägiti seda, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve on kahekümne kaheksa liikmesriigi riigi jaoks, seda me äh, võtame arvesse ning me kõik loodame, et äh, suudame eelarvega nii täita, aga kui midagi tõsiselt valesti läheb läbirääkimistel, siis te teate, et meil on võimalus mitte ainult võimalus, aga ka kohustus esitada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta muudatuseelarve. ma mainisin juba kriisireservi alast tulevast ettepanekut. punkt seitse, siin te mainite erinevaid uusi poliitilisi meetmeid meie teatis tulevaste poliitiliste meetmete kohta juba räägib sellest natukene, aga jällegi tuleb ära ootada, oodata mai lõpu komisjoni poolne ettepanek. seal mainitakse äh, kõiki neid teemasid, näiteks noori talunikke ja muudki, mida te rõhutate. aitäh! suur tänu, härra direktor! nüüd saab sõna härra raportöör, palun. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. suur tänu, härra esimees, teen lühidalt. tahaksin tänada variraportööre ja sõna võtnud saadikuid. tänu nendele muudatusettepanekutele saame me teksti rikastada, aga ka kõige sobilikumal moel peegeldada agrikomisjoni muresid. ja loomulikult meie eesmärk on toetada ja kaitsta Euroopa talunikke. me peame tagama, et eelarve on piisav selleks, et Euroopa Liit saaks tagada öö, äh, ka edaspidi talunike rahuliku töö. aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes aprill, raport, arvamus võetakse vastu kahekümnendal juunil ning eelarvekomisjonis hääletatakse kahekümne kaheksandal juunil. ongi meie tänane päevakord ammendunud meil oli täna öö, hea võimalus arutada erinevaid olulisi küsimusi. ning ma tahaksin teid kõiki tänada, alustame homme kell üheksa hääletusega. ärge unustage hääletuskaarte kaasa võtmast ja pärastlõunal koos liikmesriikide parlamentide liikmetega alustame kell neliteist, juba kell neliteist null null. seega pidage seda palun meeles. Vas-, va-, võib-olla saadame teile selle kohta ka meili. ilusat õhtut! koosolek on lõppenud. kohtume homme kell üheksa